tere hommikust, lugupeetud kolleegid, alustame oma koosolekut. kui äh, nüüd kõik oma kohtadele istuvad. kõigepealt päevakorrast. meil on väga väike muudatus tutvustatavate uuringute järjekorras, me alustame kõigepealt äh, Kotolli uuringuga neli, punkt neli ja siis punkt äh, neli A, siis viis ja neli B, B pärast. et praktilistel põhjustel, et mõned meie, et millal meie külalised saab, saavad siin olla ja millal inimesed saavad siin kohal olla. kui muid märkusi ei ole, siis loeme päevakorra kinnitatuks, tuletan kõigile meelde, et äh, meie koosolekud ka kantakse internetis üle ja saate kõike seda jälgida ka e-meetingu rakendusega, nagu te loodetavasti juba teate ja palun ka, et kinnitata, kinnitaksite meie teise ja kolmanda septembri koosolekute protokollid, et kui ei ole vastuväiteid koosoleku lõpuks, siis loetakse need protokollid kinnitatuks. märkusi ei ole, aitäh. ja siis jõuame kohe meie tolli uurimuse juurde neli A. ja tuletan teile meelde et äh, see äh, uurimus äh, viidi läbi meie tellimusel ja kuulame siis kõigepealt professor Stolli kümne minuti jooksul, kui te olete nõus, ja siis tuleb arutelu, nii et professor Stoll, palun. You can choose <laughs> You, you cannot choose <laughs> lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud äh, komisjoni aseesimehed, lugupeetud äh, saadikud, lugupeetud daamid ja härrad. ma arvan, et teile on juba edastatud tänase komisjoni koosoleku kohta väga palju infot, et kuidas ühtne turg annab panuse äh, rikkuse loomisse ja milliseid õigusi ja vabadusi need annab, see annab kodanikele ja ettevõtetele. ja poliitikaosakond A selle komisjoni taotlusel äh, tellis uurimusi koostöös sekretäriaadiga ja Euroopa Parlament parlamendil on üsna unikaalne mudel, kuidas oma töösse kaasata sõltumatuid uurimusi selleks, et äh, teile teaduslikke tõendeid äh, kättesaadavaks teha ja tuleks välja tuua, et iga komisjoni liige võib taotleda äh, äh, andme, äh, andmeid ja tõendeid, mida on vaja poliitika tegemiseks või kontrolli teostamiseks ja see on väga oluline minu tänase esitluse kontekstis ja üritan teile nüüd lühidalt selgitada, Äh, asja, mille uurimuse, uurimust, mille ma kirjutasin poliitikaosakonda A tellimusel selleks, et teavitada teid Euroopa Liidu äh, tollisüsteemist. ajalistel põhjustel äh, piirdun ainult kõige olulisemate aspektidega, vaatame, kuidas ma sellega hakkama saan. et kui te olete siin kui me oleme siin äh, siseturu ja mm, tarbijakaitsekomisjonis, siis võib-olla ei ole iseenesestmõistetav, et äh, kuidas on toll seotud ühtse turuga, aga ma valmistasin siin ette selle slaidi, äh, et te teaksite, et Euroopa Liit või Euroopa Liidu tolliliit on Euroopa Liidu üks kesktähtsusega elementidest ja väga oluline element ka ühtse turu jaoks ja see on seotud väga paljude muude asjadega, see on väga oluline äh, aspekt meie piiride arendamisel ja selles, kuidas me mõistame üldse Euroopa Liidu piire ja see on väga oluline ka rahvusvahelise kaubanduse jaoks, sest äh, meil on äh, Rahvusvahelise Kaubandusorganisatsiooni kaubanduslepingud ja need on ka väga olulised selles kontekstis. ja see on väga oluline ka meie julgeoleku ja ohutuse jaoks, sest see kaitseb kodanikke ja ettevõtteid Euroopa Liidus äh, kodanike tervist, tarbijate heaolu, keskkonda, intellektuaalomandi õigusi, tagab õiglase konkurentsi. tolliliit äh, annab ka panuse, väga suure panuse Euroopa Liidu eelarvesse. Äh, äh, tegemist on tollimaksude puhul ühega traditsioonilistest omavahenditest, aga IMCO komisjoni jaoks on loomulikult kõige olulisem, et see annab väga olulise panuse Euroopa Liidu rikkusesse ja see majanduslik uurimus, mis teil ka on, seal on mainitud, et umbes sada kaheksakümmend üheksa miljardit eurot igal aastal ähm, tuleb ähm, tollisüsteemi kaudu. aga veelgi olulisem on üks asi, et äh, on olemas uuringud, mis näitavad, et umbes viiskümmend vil-, miljardit äh, võiks täiendavat kasu saada ühtne turg, kui viidaks läbi äh, täiendavaid reforme ja kui tõesti rakendatakse täiel määral tolliliitu. tavaliselt me ei mõista väga äh, kergesti seda, et mis kõik kuulub tolliliidu alla ja mida, millega on tegemist tolliliidu puhul. loomulikult siin on äh, esmane õigus, äh, Euroopa äh, tollis, liidu tolliseadustik, see on väga oluline osa Euroopa Liidu õigustikust, aga loomulikult seda tuleb ka rakendada ja see on suures osas liikmesriikide kohustus ja loomulikult peab olema tagatud äh, adekvaatne koostöö nende endi vahel ja komisjoniga, aga lisaks sellele me, on kontrolli puhul veel üks oluline element, nimelt terve rida elektroonilisi süsteeme, mis, mille kaudu siis neid kaubandustehinguid elektrooniliselt toime pannakse ja selle juurde tuleme tagasi ja probleeme tekitavadki just nimelt need elektroonilised süsteemid ja seal on väga palju potentsiaali olukorra parandamiseks. ja kuna Äh, selle parlamendi ametiaeg on alles alanud ja teie komisjon võib-olla soovib mõelda, et millised peaksid olema teie äh, õigusloomelise töö prioriteedid Euroopa Liidu tollisüsteemi kontekstis. olen siin äh, teile nii-öelda valgusfoori loogikas mõned asjad välja toonud, et õigusloome vallas võiks selle komisjoni tegevust olla mingites valdkondades vaja aga võib öelda, et Euroopa Liidu tolliseadustiku arendamine on toimunud väga sujuvalt ja ja see tolliseadustiku rakendamine ja tolliseadustik ise toimivad suhteliselt hästi, aga meil on äh, probleeme äh, liikmesriikide poolse rakendamisega. mõte oli alguses selles, et liikmesriigid peaksid toimima ühtselt äh, aga kuna me siin äh, räägime tollist ja kui on tolliliit, kuhu kuuluvad kakskümmend kaheksa või kakskümmend seitse liikmesriiki, siis äh, see tolliliit, siis mä-, sõltub tolliliidu toimimine kõige nõrgemast lülist. et kui mõned äh, liikmesriigid väga hästi to-, äh, tolliliidu rakendamisega äh, Ähm, toime tulevad, siis ähm, ikkagi peaksid ka teised väga hästi äh, seda tegema, sest see tähendaks, et äh, kaubandusvood lähevad äh, teatavatesse liikmesriikidesse ja sadamatesse ja valivad need kohad välja, kus asjad käivad nende meelest kõige tõhusamalt. see on asi, mida meie näha ei tahaks. Euroopa Liidu tolliõigustik on äh, suhteliselt harmoniseeritud, aga rakenduse osas äh, on liikmesriikide vahel olulisi erinevusi, sest on üks element, mida veel ei ole ja mis on jäetud liikmesriikide pädevusse ja tegemist on äh, karistuste küsimusega, ja see, et kuidas tolliriiglid, reeglite rikkumise eest karistatakse, selles osas on väga palju erinevusi liikmesriikide vahel ja on olnud pikki arutelusid, et mida selles osas ära teha, tulen selle juurde hiljem tagasi. aga kõige olulisem osa, kus, milles selle, see komisjon saaks tegutseda, on just nimelt elektrooniliste süsteemide arendamine, on terve rida elektroonilisi süsteeme, mis siis äh, peaksid tagama selle, et äh, ettevõtted saaksid äh, sujuvalt oma tolliformaalsusi äh, korraldada ja liikmesriigid ja Euroopa Liit peavad neid haldama ning me oleme näinud väga suuri viivitusi nende süsteemide rakendamisel. kohe näitan teile, et meil on olnud umbes kaheteistaastane viivitus ja majanduslikud uuringud on näidanud, et viimasel kuuel aastal me oleme kaotanud väga palju äh, selle rakendamatuse äh, tõttu, et see summa, mis kaduma on läinud, on umbes kolmsada miljonit äh, eurot ja see on väga oluline, see komisjon on väga oluline, sest ta võiks kontrollida komisjoni ja just nimelt elektrooniliste süsteemide äh, äh, lõplikku väljatöötamist ja rakendamist ja võiks äh, vaadata ka eelarve poolt, et milliseid vahendeid on eelarvest eraldatud, et see oleks võimalik. nüüd väga lühidalt, kuidas selline viivitus tekkis? kahe tuhande kaheksandal aastal võeti vastu oluline otsus, niinimetatud tollipakett, äh, ähm, õigusaktid äh, ja elektroonilise süsteemide rakendusaktid, äh, mis, rakendamine oli ette nähtud kahekümne kolmeteistkümnendaks aastaks, aga kahju, äh, õigusloome osas saadi asjadega ühele poole, aga kahjuks mitte elektrooniliste süsteemide osas ja see ongi suurem probleem, sellepärast et need õigusaktid ja elektroonilised süsteemid peaksid toimima käsikäes, nii et õigusaktid on välja töötatud selleks, et toetada süsteemi, mis toimib täielikult elektrooniliselt ja ja kahjuks äh, praeguseks meil äh, kõiki neid elektroonilisi süsteeme ikka veel ei ole. ja kui siis lükati tähtaega edasi kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja üks äh, viimastest eelmise parlamendi õigusaktidest lükkas elektrooniliste süsteemide rakendamise tähtaega edasi kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks ja on isegi uurimusi, mis äh, ütlevad, et äh, kõige halvemal juhul võiks äh, aega minna kuni kahe tuhande kolmekümne kolmanda aastani, et kõik need elektroonilised süsteemid tõi-, toimima saada. ja minu meelest on see tõesti väga kriitilise tähtsusega küsimus kogu tolli teema puhul, sest et see viivitus äh, ja äh, toll, elektrooniliste süsteemide edasiarendamine, äh, see, see peaks juba tähendama uusi, et võetakse arvesse uusi arenguid tehnoloogias ja äh, majanduses, et soovitakse uusi võimalusi tollimaksude deklareerimiseks ja me näeme uusi poliitikaid, andmete kaits-, andmekaitset, andmete turvalisuse probleeme ja see võib mõjutada ka elektrooniliste süsteemide praeguseks mitte veel lõppenud arendamist, nii et et tõesti äh, võib juhtuda, et nende arendamisega nagu lõpule ei jõutagi, see on tõesti väga halb äh, ettevõtete jaoks ja ka turvalisuse jaoks, sest elektroonilise süsteemi toimimine mõjutab ettevõtteid, siseturu majanduskasvu, ühtset turgu, meie julgeolekut. ja tahaksin lõpetada oma äh, väga lühikese esitluse sellega ja äh, tõin välja ainult kõige olulisemad asjaolud, aitäh tähelepanu eest. aitäh, professor Stoll teile praktilistel põhjustel äh, nagu te näinud olete, komisjon räägib meile samuti tollist ja ma arvan, et võiks olla huvitav, et toll, et komisjon meile kõigepealt ka räägiks tollist ja siis me saaksime ühiselt äh, arutada ähm, uurimust ja komisjoni poolt räägitavat. nii et mul on väga hea meel tutvustada siia härra Philippe Germont äh,. Äh, ja ma saan aru, et äh, kolm erinevat inimest äh, teevad seda esitlust. kahjuks äh, te kõik siia üles ei mahu. nii et räägite siis saalist. aitäh ja nüüd on teil sõna. Thank you very much, Chair um,. We thought having considered aitäh me mõtlesime, et me keskendume neile asjadele, mis on kõige olulisemad äh, saadikute jaoks ja kuna see on ähm, põhimõtteliselt äh, esimene koosolek, äh, mis, kus käsitletakse tolliküsimusi selle mandaadi ajal, siis tahaksime rääkida, et millised on need kolm olulist aspekti meie töös ja ma mõtlesin, et ma alustan väikse ülevaatega sellest, et mida me üldse teeme selles valdkonnas ja üritan siis täiendada seda akadeemilist äh, lähenemist, äh, mida te just kuulsite ja siis annan sõna kolleeg Santosele, kes on digitaalvaldkonna ja tolli direktor ja kes tegeleb äh, tollisüsteemi IT-süsteemidega, millest professor Stoll just rääkis, ja siis lõpuks Sabine Hensler, kes on meie üldasjade direktor ja kes räägiks siis äh, Äh, rahastamisprogrammide olulisusest äh, ja mit-, mitmeaastase finantsraamistiku äh, kontekstis. ja üritame suhteliselt lühidalt teha ja loomulikult soovime väga teiega arutleda erinevaid aspekte. esimene asi on, et tollisüsteem on meil olemas olnud juba pikka aega, meie eelmine aasta tähistasime viiekümnendat aastapäeva ja inimesed ilmselt teavad, et äh, tolliliit on üks äh, Euroopa äh, asutamise olulisi elemente, nii et see on Euroopa Liidu pädevuses ka, nii et parlamendi roll on siin väga oluline õigusloome puhul ja poliitika edendamisel. meil on väga detailsed õigusaktid, uurimus äh, mida enne tutvustati, äh, toob välja, et see on üks suurimatest äh, õigusaktidest äh, ja õigusloome osadest, mis on olemas ja süsteem on selline, et me tegutseme kogu Euroopa Liidus ja seetõttu on väga oluline mm, liikmesriikide tolliasutuste ja komisjoni Äh, vaheline koostöö ja siin on kaks äh, peamist väljakutset. ühte on juba mainitud, on see, et äh, tuleks tegutseda ühtselt, et kõik kakskümmend kaheksa tolliametit peavad kõiki neid keerukaid õigusakte täielikult rakendama, aga liikmesriikides on tegemist kahekümne kaheksa erineva olukorraga, see on tõeline ko-, koostöö ja koordineerimise väljakutse ja teine väljakutse on ähm, muutustega kohanemine, muutuvate ärimustrite ja ja kaubandusmustritega kohanemine, see on üks meie suurimatest väljakutsetest praegu, et kuidas me saame ühiselt hakkama e-kaubandusega seonduvate väljakutsetega. tuletan teile meelde, et kui oluline on kaubandus Euroopa Liidu jaoks, seda on näha siin slaidil, Euroopa Liidu import on peaaegu kolm triljonit kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. ja siin on tegemist tõesti väga suurte numbritega, väga suuremahulise tegevusega, aga siin on ka väga palju kiireid muutusi ja need ja siin on näha muutused kaubandusvoogudes võrreldes kahe tuhande kaheksasaja seitsmeteistkümnenda aastaga, see tähendab, et toll peab olema väga paindlik, kiire, tegelema kiirete muutustega ja professor Stoll ka mainis seda, et me loomulikult sõltume sellest, et kõik kohaldaksid reegleid samamoodi ja kõige nõrgem lüli meie välispiiridel ähm, ongi siis meie kõigi jaoks äh, väga äh, suure riskiga ala. ja loomulikult äh, tollimaksud tähendavad äh, sissetulekut Euroopa Liidu jaoks äh,, traditsioonilised omavahendid äh, saavad umbes kakskümmend miljardit, äh, mis tulevad tulli, tollimaksudest. ja see mõjutab Euroopa Liidu tegevust. Te peaksite mäletama, et see pro-, protsess, mis meil on selle jaoks, tähendab seda, et meie äh, kolleegid äh, eelarve peadirektoraadist siis tegelevad sellega, et kuidas liikmesriigid koguvad Euroopa Liidu omavahendeid, eriti just neid tollimakse ja tehakse ka väga palju uurimus, uurimisi, viiakse läbi väga palju uurimisi traditsiooniliste omavahendite äh, alal. ja ehkki neid äh, vahendeid kogutakse erinevalt, on väga äh, tihe side käibemaksule põhise ressursi ja tollimaksude vahel. mõni aasta tagasi oli väga äh, suur pettuste juhtum tekstiilitoodetega, mõned teist võib-olla mäletavad seda, see tähendas ka kohtuasja Ühendkuningriigi vastu ja selle juhtumi puhul oli juttu, sellel oli, sellel juhtumil oli väga suur mõju ka äh, Äh, käibemaksule ja käibemaksust tulevale sissetulekule. ja komisjonis on meil struktureeritud töösuhe Olafi, DG, eelarve ja taksodi vahel osaliselt äh, äh, tugineb see sellele, mis minevikus äh, juhtunud on, nii et tõesti. ja mis puudutab nüüd sissetulekute aspekte, siis siin on kõik need teised äh, õigusloomelised aspektid, mis seonduvad piiriületusega ja kõigi jaoks on oluline mõelda sellele, et toll ei puuduta ainult äh, sissetulekuid, see on väga oluline, aga siin on terve rida erinevaid äh, poliitikavaldkondi, kus piirielement on tõesti väga oluline. siin on mõned äh, näited ära toodud, aga tahtsin äh, teile edastada selle lihtsa sõnumi, et praegu me teeme väga palju rohkem koostööd teiste poliitikavaldkondade kolleegidega, eriti julgeoleku, intellektuaalomandi õigus eh, ja teiste eh, valdkondade kolleegidega selleks, et meil oleks rohkem lõimitud lähenemine kontrollile, mis kaitseks meie ühtset turgu sest kui kaubad on juba jõudnud ühtsele turule, siis äh, nad saavad seal vabalt äh, ringelda. ja meie tegevuse maht on väga märkimisväärne, ma mõtlen siin nüüd äh, kõiki tolliasutusi, deklaratsioonide arv on väga suur ja siin härra Stoll juba rääkis, kui oluline on IT-süsteem. ei ole mingit võimalust pärgamendi ja hanesulega selle mahuga hakkama saada ja, ja digitaliseerim-, kõigi tolliprotsesside, tolliprotseduuride digitaliseerimine on tõesti väga oluline osa meie tööst. ma tuletan teile meelde, et tollide puhul on deklara-, tegemist oli, tollideklaratsioonidega, tollivormistusega, äh, kauba vabastamisega piiril või hiljem. ja see on tõesti väga oluline reaalajas toimuv süsteem ja väga oluline tolli protseduuride jaoks on, et identifitseeritakse see, mis toimub, aga mahud on tõesti väga suured. ja ho-, aga hoolimata sellest üle üheksakümne protsendi deklaratsioonidest äh, töödeldakse reaalajas, asjad käivad tõesti väga kiiresti. loomulikult äh, moodsas ärimaailmas asjad peavadki ki-, käima võimalikult kiiresti. ma mainisin, äh, kui oluline on kaubandus, aga kaubanduse puhul on äh, väga oluline küsimus äh, see, et meie tarneahelad ja struktuurid on väga keerukad, nii et siin ei ole tegemist lihtsalt sellega, et mingit kaupa importitakse ühte jurisdiktsiooni, vaid ei, siin on tegemist väga keerukate süsteemidega väga erinevates jurisdiktsioonides ja loomulikult ähm, vedajate roll on väga oluline, me teeme nendega väga tihedat koostööd. mainiti liidu tollikoodeksit, see on meie piibel, see on äh, kõige olulisem tolliõigusakt see on arenenud väga palju, see võeti vastu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal lõpuks äh, lõplikul kujul, nagu professor Tol-, Stoll mainis, see tõesti üritab moderniseerida ja digitaliseerida tolliprotsesse iseenesest ning läheb üsna kaua aega selle täieliku elluviimisega, aga me juba tunneme mõju, me komisjonis äh, näeme, kui oluline mõju on Euro-, Äh, Liidu tollikoodeksil ja tegeleme sellega edasi järgnevatel aastatel ning parlament on taotlenud vahearuande koostamist selle kohta kahe tuhande kahekümne esimesel aastal. oluline aspekt on siin läbipaistvus, et kuidas see tegelikult toimib ja see on seotud üsna äh, palju sellega, äh, mida me komisjonis teeme, et toimimisstandardid, näitajad, et, et kõik saaksid aru, kui oluline on äh, tollikoodeks. ja üks alu-, valdkond, mida tahaksin lühidalt mainida ja tulen selle juurde hiljem tagasi, on äh, lubatud äh, majandusliku operaatori staatus. sellest äh, on, see on väga oluline aspekt nii kontrolli kui äh, kaubanduse lihtsustamise puhul ja äh, tuletaksin teile meelde, et ähm, tollikoodeks on meie piibel, aga on ka teisi õigusaktide äh, aspekte, mis on tihedalt seotud äh, tolliga ja äh, need on seotud loomulikult rahvusvaheliste suhete ja vastastikuse tunnustamisega ja tariifi, tollitariifidega on ikka väga paljud õigusaktid väga paljudes valdkondades mõjutavad otseselt äh, tolli rolli äh, ühtse turu kaitsmisel. üks valdkond, mis on eriti esile tulnud viimastel aastatel, on äh, julgeolek ja üks äh, asjadest, mis tuli kaasa tollikoodeksiga, ongi julgeolekusätete tugevdamine, mis sõltuvad erinevate teabe Äh, erineva teabe saabimisega erinevatelt äh, äh, teabe omajatelt ja see on seotud väga tihedalt ka IT-süsteemiga, sest see on kõige su-, rohkem väljakutseid pakkuv valdkond meie jaoks. ja see põhimõte siin on, et vaja on hinnata olukorda eelnevalt ja kontrollida seal, kus on vaja, et va-, tagada adekvaatne kontroll ja et teatavatel tingimustel on võimalik öelda, et äh, mingeid kaupu ei tohi laadida, sest et eelhinnangu põhisel on oht liiga suur ja oht äh, või riskid ongi väga olulised äh, ühtse riskihalduse puhul, meil on ühised riskikriteeriumid ja standardid paika pandud, hiljem, kõige hiljem tegeldi finantsriskidega, kontrollikoda julgustas meid selles valdkonnas rohkem tegema ja praegu sellega tegeldakse väga intensiivselt ja väga huvitav on näha, kuidas protsess tulevikus toimib. AEU äh, lubatud majandusoperaator selle volitatud ettevõtjad no,, äh, nende puhul äh, Äh, peab olema tagatud see, et äh, kontrollid oleksid suunatud neile, kelle puhul on oht kõige suurem ja et äh, neid, kelle puhul on näha, et kai-, et reeglitest peetakse kinni, neid koheldakse leebemalt ja see on olnud väga oluline osa meie süsteemist, et reeglitele vastavad ettevõtted jääksid reeglitele vastavaks ja et neid koheldaks vastavalt. nii et teine osa, mis tasakaalustab seda, mida ma ütlesin kontrollivajaduse kohta, on see, et on ähm, ka lihtsustused ette nähtud tollikoodeksis ja see võib äh, tähendada valitatud ettevõtete jaoks kõige rohkem äh, Äh, teatavaid eeliseid ja ka siin on väga oluline just nimelt see IT-süsteem, äh, mis muidugi sõltub liikmesriikide tegevusest, aga sellest räägib äh, kolleeg Santos varsti. mul on veel kaks slaidi, üks ähm, tuletab teile meelde rakendamist, professor Stoll juba rääkis probleemidest, mis seonduvad IT-süsteemide rakendamise viivitustega ja viimasel mandaadi ajal tegeldi selle teemaga, me arvame nüüd, et on olemas äh, korralik kava selleks, et ähm, äh, IT osas puudujäävaid elemente ka äh, lõplikult välja töötada ja kolleeg räägib sellest täpsemalt. ja nüüd lõpetuseks tahaks tuua välja selle, mida Äh, on öelnud järgmine komisjoni president äh, tolliliidu olulisuse kohta ja selle kohta, kui oluline on liikuda edasi tolliliidu järgmisele tasemele, mis tähendaks äh, palju tugevamat mm, riskihaldust, tugevamat kontrolli, mis võtaks arvesse ka ettevõtete vajadusi saada tegutseda ja kui lubate, siis annan nüüd sõna kolleeg Paolo Santosele, kes on direktor, kes vastutab äh, IT-süsteemide ähm, eest ja räägib teile edasi IT-süsteemist. Yes, so thank you, Philip uh,, thank you. aitäh, Philip. Uh, aitäh, esimees, minu nimi on Paulus Antus ja mina olen Taksot B direktor mis uh, on see direktoraat, kes tegeleb TG Taksudi digitaalse poolega komisjonis ja see siis tähendab äh, tervet rida elektroonilisi süsteeme tolliseadustiku rakendamiseks ja mina seda siin nüüd esindan. mina olen olnud sellel töökohal viimased poolteist aastat. ma juhin neid IT-osakondasid äh, TG Taksudis ja samas ka Euroopa Liidu äh, ühe akna süsteem tolli algatuse juhtimisega tegelen ja see on järgmine samm eh, tolliliidu digitaliseerimisel meie jaoks. hetkel me töötame selle algatuse mõjuhinnangu kallal ja eeldatavasti saame selle vastuvõtmiseks esitada järgmise aasta jooksul. hetkel põhimõtteliselt keskendume me UCC süsteemide eh, edastamisele eh, ja mul on rõõm täna siin teile rääkida kus me oleme UCC tööprogrammi projekti rakendamisega. mul on teie jaoks ainult üks slaid, see on see, mis on te ekraanil teie ees, see võtab kokku UCC programmikava uute kuupäevadega pärast selle aasta jooksul saavutatud kokkuleppeid komisjoni, nõukogu ja parlamendi vahel, uued kuupäevad artikli kaks seitse kaheksa UCC jaoks. eeldame, et see kaks üheksateist uus versioon võetakse järgmise paari kuu jooksul ametlikult vastu ja selle kava järgi need süsteemid, mis on äh, riiklikud komponendid äh, ja mida arendavad ja opereerivad eksklusiivselt liikmesriikide tolliadministratsioonid, äh, need on märgistatud sinise N-iga siin ülejäänud on ühiskomponendid ja neid arendatakse ja seda opereerib meie, minu meeskond komisjonis võin teile kinnitada, et äh, meie oleme endale eesmärgiks võtnud äh, see plaan täielikult täita ja selleks oleme saanud äh, vajalikud vahendid Toll kaks tuhat kakskümmend programmist. nagu te näete rohelise külje pealt, oleme me seni kõik kavas olnu paika pannud. rohkem kui viiskümmend protsenti on taksodel tehtud aastaks kaks tuhat üheksateist on näha, et me eeldame järgmiste kuude jooksul uued portaalid paika panna, et ettevõtted saaksid täiesti digitaliseerida selle töö, mis puudutab volitatud ettevõtjaid ja tariifide informatsioonide edastamine ehk siis EAEO ja BTI. ja meil on ka tihe koostöö liikmesriikidega selleks, et äh, optimeerida võimalusi, et nad saaksid äh, ka oma poole sellest tööst õigeaegselt valmis. teeme seda kõikides foorumites, elektrooniline see tolli koordineerimise töörühm ja tollipoliitika töörühm. kriitiline edufaktor, nagu võib-olla ka varasematest sõnavõttudest välja tuli edaspidi, on see, et me saame vajalikud vahendid selleks, et äh, UCC valmis saaks, see tähendab äh, see personal, kes äh, seda tööd haldab, alaline personal, kes äh, nagu mina ja ka need vahendid, äh, et saaks valmis töö, mida teostavad meie partnerid ja tarnijad ja seetõttu on äärmiselt oluline, et toll kaks tuhat kakskümmend järgne programm ka to toetab täielikult UTC rakendamist, nii nagu professor Stahl ütles see on teema kindlasti, mida kolleegid minu järel ka mainivad, aitäh tähelepanu eest. Thank you very much, Paolo. aitäh, Paolo, tere hommikust kõikidele, mina olen Sabine Hensler, olen äh, rahvusvaheliste üldiste asjade direktor ja sellisena vastutan tollikoostöö kokkulepete eest, rahvusvaheliste kokkulepete eest, mida mainis juba minu kolleeg Philip Kermode ja tolliprogrammide eest, mis toetavad tollipoliitikat ja tolliseadusandlust. kui ma ütlen tolliprogrammid mitmuses, siis see tähendab seda, et me oleme uue MFF-i jaoks välja pakkunud kaks programmi. hetkel on meil ainult üks tolliprogramm, nagu mainis härra Santos, toll kaks tuhat kakskümmend programm. ja aga uue MFF-i all, äh, mille jaoks äh, komisjon esitas ettepaneku eelmise aasta mais, on siit slaidilt näha, et me oleme välja pakkunud kaks programmi. me oleme välja pakkunud tolliprogrammi ühisturu all selleks, et tagada, et äh, ka tulevikus oleks meil olemas vajalikud sünergiad ja sillad selliste programmidega nagu Fiskaalis ja Euroopa Liidu pettuse vastane programm. Fiskaalis programm on see, mida kasutab ka minu peadirektor. tolli, maksu IT-süsteemide rahastamise jaoks ja selles mõttes on äärmiselt oluline, et meil oleksid sünergid ja sillad nende kahe programmi vahel. uue MFF-i all oleme me välja pakkunud ka ühe uue rahastamisinstrumendi integreeritud äh, piiri haldamise fondi alt äh, ja selle eesmärgiks oleks äh, anda rahastust tollikontrolli varustuse ostmiseks ja haldamiseks. oleme selle välja pakkunud just selle fondi alt, sellepärast et meie arvates on äärmiselt oluline, et eriti mis just puudutab seda varustust, et oleks olemas sild selle varustusega, mida rahastatakse integreeritud äh, piirihaldusfondist äh, ja mis läheb politseile. nii et me tahtsime, et need oleksid omavahel seotud. Te teate, et komisjoni MFF-i ettepaneku taga olev loogika on leida nii palju kui võimalik erinevaid sünergiaid, et saavutada tõhusamat äh, rahastamisprogrammide haldamist veidi täpsemalt äh, tolliprogramm ja tollikontrolli varustuse programm, nende üldised eesmärgid on samad, mõlemad panustaksid äh, sellesse, et paremini kaitsta Euroopa Liidu ja liikmesriikide rahanduslikke, majanduslikke huvisid. oleme kuulnud, et äh, tolli maksnud endiselt on kakskümmend miljardit aastas sissetulekut ja oluline instrument e-, Euroopa Liidu eelarvest. aga see panustab ka julgeolekusse, turvalisusesse Euroopa Liidus ja sellesse, et Euroopa Liit oleks kaitstud ebaausa ja ebaseadusliku kaubanduse eest. niimoodi saame me toetada ka seaduslikku äritegevust tolliprogrammi jaoks oleme me välja pakkunud eelarveks üheksasada viiskümmend miljonit ja nagu professor Stoll juba ütles, siis on äärmiselt oluline, et me saaksime kohase rahastuse selleks, et vältida seda, et tolli IT-süsteeme endiselt äh, peab rakendama kaks tuhat kolmkümmend kaks aastal, mis on vist juba selline aasta, kui minu kolleeg Paolo Santos on pensionil Äh, tollikontrolli varustuse instrumendiks oleme me välja pakkunud äh, üks koma kolm miljonit, äh, üks koma kolm miljardit eelarveks, sest meie arvame, et on oluline, et me saaksime toetada liikmesriike ja tagada, et meie tollikontrolli ja kaitse satub ohtu sellepärast, et piiripunktidel ei ole võrdsel tasemel see varustus ja programmidel on nüüd ka erinevad konkreetsed eesmärgid, tolliprogramm aitab äh, paremini ette valmistada ja tagada, et äh, to-, tolliseaduslik ja tolliseaduslik oleks ka ühtselt rakendatud. Äh, instrumendid on põhimõtteliselt projekti töörühmad, et mis töötavad seadusandlik, kodanike algatuste, poliitikaalgatuste, parimate praktikate vahetamisega, teadmiste vahetamine, inimvõimekuse ja koolituse väljaarendamisega ja kõige olulisem osa on see, et see panustab IT-süsteemide arengusse. kaheksakümmend protsenti eelarvest on tegelikult suunatud IT-süsteemide arendamisse. tollikontrolli varustus äh, siin, nagu ma ütlesin, on eesmärk veidi teistsugune, sest äh, eesmärgiks peaks olema tagada piisav ja võrdne kontroll piiripunktides, piiriületuspunktides, ehk siis äh, äh, maapiiridel, sadamates, lennujaamades ja nendes punktides, kus post ületab piire kus me oleme läbirääkimistega, läbirääkimised on alanud äh, selle aasta jaanuarist märtsini, meil on olnud väga head diskussioonid selle komisjoni liikmetega ja raportööridega. kahjuks ei ole me jõudnud osalisele kokkuleppele veel, aga ma olen väga kindel, et äh, ülejäänud lahtised küsimused äh, ei ole mingisuguseks suureks takistuseks ja me saame läbirääkimistega väga kiiresti jätkata ja saavutada väga hea tulemuse ja kokkuleppe enne selle aasta lõppu loodetavasti. aitäh! aitäh! nüüd annan sõna diskussiooniks ja alustuseks annan sõna koordinaatoritele või inimestele, kes neid asendavad. kas Rahvapartei nimel soovib keegi sõna? Helemaal bedankt, mevrouw de voorzitter um,. Ehm, ich hab um.... Ehm, aitäh, mul on küsimus eh, ja see puudutab tegelikult ka seda, mida ütles härra Stoll ja tal on tõesti minu arvates täielikult, täiesti õigus, et äh, nende tollimenetluste ja direktiivide rakendamisega ja IT-süsteemide rakendamisega nii palju maha oleme jäänud, see on tõesti täiesti häbiväärne, sest lõpptulemusena ettevõtted maksavad kinni selle, mida meie või Euroopa õigusloomelised menetlused ja nende õigusaktide rakendamine ei suuda ära teha. Äh, härra Stoll mainis äh, Äh, suuri arve, mulle jäi meelde viiskümmend miljardit eurot, ähm, mida me võiksime täiendavat saada tollimaksudest, kui see süsteem toimiks. nii et me tõesti peame paremini toime tulema, peame ka liikmesriike kohustama, sest suur osa vastutusest ei ole mitte äh, siin meie komisjonis või Euroopa Komisjonis, vaid liikmesriikide, liikmesriigid vastutavad selle eest, et nad ei, ei ole äh, Äh, õigusakte rakendanud. mul on ka küsimus komisjonile, kes äh, siin äh, kirjeldab seda olukorda, on öeldud, et mitte üksnes tolli õigusakte ei, ei rakendata, vaid ka teised õigusaktid mm, peavad kokku sobima tolli õigusaktidega, et asi toimiks ja mind huvitab nüüd konkreetsemalt äh, käibemaks ja käibemaksu direktiivi rakendamine, äh, artikkel kakssada seitsekümmend kaheksa ja kui siin artiklit tsiteerides on näha, et asi läheb spetsiifiliseks, et tollikoodeks lubab kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani andmeid töödelda ka mitteelektrooniliselt. määrus kuus kolm kaks äh, Äh, lükkas selle edasi kolmekümne esimeseks detsembriks kaks tuhat kakskümmend kaks ja seetõttu komisjoni liikmesriigid peavad terve rea reegleid ellu rakendama, et IT-põhiseid äh, süsteeme äh, muuta ja käibemaksupaketi puhul, see on väga oluline käibema- e, e-kaubanduse puhul, nii et ülemineku ähm, reeglid ei ole kooskõlas äh, reeglitega, mis kehtivad e-kaubandusele, kui ähm, tegemist on äh, väga väikeste summadega, saadetistega ja kui äh, rakendumine edasi viib, viibib, siis Äh, tekib tõeline konkurentsimoonutus. Äh, see asi tundub väga keerukas, aga on tegelikult üsna lihtne ja küsimus on, et mida teeb Euroopa Komisjon liikmesriikidega selleks, et tõesti iga liikmesriik need reeglid ka ellu rakendaks, et ei tekiks see kõige hullem olukord, mida siin äh, on kirjeldatud. Thank you on behalf of aitäh, sotsialistide ja demokraatide nimel proua Guillaume, kas teie soovite sõna oh,? mis see Potas? või härra Potas? Uh, no excuse me, I first need to add. kõigepealt, vabandust, ma kõigepealt annan uh, sõna uh, koordinaatoritele. proua Kapiini soovis ka sõna, proua Kapiini soovis sotsialistide demokraatide nimel sõna, kui see teile sobib. mis siis Kapiini tähendab? mulțumesc foarte mult! aitäh! ma olen ka tolliprogrammi raportöör ja tahan viidata sõnavõttude viimasele osale. tahaksin tänada professor Stolli selle informatsiooni täpsuse eest. jah, ma olen täiesti nõus kõigega, mida te ütlesite Te viitasite ühele väga delikaatsele asjale. kodanike turvalisus ja julgeolek ja äh, hea konkurents turul. tõsi on, et need kaks tolliprogrammi, mida on tutvustatud nüüd ja mis on läbirääkimiste faasis hetkel, on olulised äh, mõned eelmise ametiaja kolleegid kindlasti toetavad mind äh, me kahetseme seda, et me venitasime nende programmide üle läbirääkimisi, sest et nagu minu kolleeg äh, Pascal on öelnud, siis mitte ainult koda-, ettevõtted ei pea neil siin neid, seda kinni maksma, vaid ka kodanikud. ja see puudutab ka toodete kvaliteeti, mida tihtipeale turul isegi ei kontrollita. ja mis puudutab äh, ka bürokraatiat ja muid selliseid aspekte. kõik eh, see peegeldub eh, toodete hinnas. loodetavasti eh, saame me läbirääkimisi pidada, aga ma ei olnud rahul asjaoluga, et mis puudutab läbirääkimisi minu raporti üle, mis on seotud tolliga, siis siin ei ole ma komisjoni positsiooniga rahul eelarve on äärmiselt oluline mõlema projekti jaoks, ilma eelarveta ei saa me ühtegi sellist projekti ellu viia. komisjon ei olnud nõus minu muudatusettepanekuga, mis tõi välja asjaolu, et äh, mina ei tahtnud, et Brexit seda eelarvet mõjutaks. miks komisjon ei olnud minu muudatusettepanekuga nõus? Äh, ma usun, et äh, Brexit mõjutab meie eelarvet, seetõttu me muudkui lükkame seda küsimust edasi, me peame eh, selles küsimuses ennast väljendama väga selgelt, mitte sellepärast, et ma olen raportöör, aga sellepärast, et eh, meie suhted eh, globaalsete turgudega sõltuvad nendest kahest raportist. me ei saa teha midagi ilma korraliku eelarveta, seetõttu minupoolne nõue komisjonile ja loodetavasti nõukogu käitub ka siis vastavalt, oleks äh, minu raportiga valmis saada novembriks ja nüüd ma vaatan siin nõukogu suunas. me peaksime saavutama kokkuleppe vähemalt selle üle, et see eelarve on osa uuest MFF-ist ja peaksime leidma ka nõuded liikmesriikidele, et nad saaksid seda projekti rakendada, sest äh, kõige nõrgem lüli mõjutab äh, ühisturgu. raportöörina ja ettevõtjana leian ma, et me ei rõhutanud äh, toodete kontrolli, mis tulevad äh, kolmandatelt turgudelt, et me ei teinud seda piisavalt ma ei tahaks hakata tapma Euroopa ettevõtjaid sellega, et me ei kontrolli korralikult, piisavalt korralikult tooteid, mis tulevad äh, Euroopa turgudele kolmandatest riikidest. aitäh ja ma loodan, et me saame hea lõpptulemuse selle raportiga. aitäh, äh, proua Grapini ja RE nimel härra Potas Äh, olen uus liige ja räägin iseenda nimel praegu, mul on kaks otsest küsimust. aitäh härra äh, professor Stolile teie ettekande eest ja ka härra Kammut, härra Santos ja proua Hensler. mul on äh, kaks konkreetset küsimust. kas teie uuringutes olid ka riigid, kes ei ole Schengeni piirkonnas ja teiseks, kas te uurisite äh, ka nende riikide äh, äh, finantsmõju tolliseadustikul hetkel um,? The... aitäh, jätkan nüüd äh, siiski fraktsioonidega, proua Kiise roheliste nimel või kes? proua Kawasiini. Thank you um, so much for the presentations aitäh nende ettekannete ja uuringute eest, mis olid väga huvitavad. mul on kaks väga konkreetset küsimust, nii nagu ka varasemal kõnelejal oli mis on need tegelikud põhjused, et miks äh, elektrooniline süsteem on kogu aeg edasi lükkunud, miks ta ei ole veel äh, sisse viidud ja härra Stoll, mida te pakute, et parlament võiks teha, et seda edasi viia? Also... ja küsimus ka komisjonile, mis on Äh, võimaliku Brexiti mõjud troll, tollile ja kas te olete selleks ette valmistanud? aitäh. IED nimel proua Žeroon, palun. aitäh, härra juhataja, aitäh nende tutu-, uurimuste tutvustuste eest, mis olid väga huvitavad ähm, me nüüd, meil on ülevaade kõigist probleemidest, mis äh, on äh, komisjonil ja parlamendil tolliliiduga ja nagu te teate, meie jaoks on väga oluline äh, tollikaitse, sest kui me kaitseme oma välispiire, siis see kaitseb kõiki kodanikke, nii et see on väga oluline teema täna ja homme ja see, et toodi välja see süst-, IT-süsteemi probleem, et nii kui ähm, tekivad äh, probleemid, ei saada enam hakkama. nii et ähm, mul on küsimus äh, kolleeg, rohelistele kolleegidele, et miks nii palju viivitusi on ja et äh, kas äh, see edasilükkamine ei ole siiski äh, liiga pika aja peale tehtud, et ma arvan, et see on tõesti prioriteetne valdkond, me peaksime tegelema sellega, et miks on sellised viivitused. see on küll õige, et kahekümne seitsme või kahekümne kaheksa riigiga koostööd teha on raske, kas tegemist on koolituse või informaatika probleemiga, et vaja oleks tõesti äh, siin prioriteedid paika panna ning äh, teine asi, see on mulle väga südamelähedane, sellepärast et äh, on suuri probleeme näiteks äh, kunstivarade äh, salakaubandusega praegu Süüriaga seoses nagu näite, näiteks ja mulle meeldiks, äh, kui komisjonis ka tegeldaks sellega, et kuidas äh, Äh, seda teemat esile tõsta, sest et äh, sealt saadavate rahadega ka rahastatakse terrorismi, see on väga oluline ka tarbijakaitse jaoks ja meie kodanike julgeoleku jaoks, aitäh. aitäh, proua Joron, ECR-i nimel. kas on keegi, kes sõna soovib? härra Masurik. Can you put on your mic? kas te saaksite mikrofoni sisse lülitada, proua Masurik? suur aitäh! jah, tõesti tahaksin ma alustuseks eh, tänada nende ettekannete ja uuringute eest. tolliliit on üks eh, võtmevaldkondi, millele me oma ühendust üles ehitame ja me toetame seda millal iganes see on vajalik, aga mul on siiski kaks küsimust tasub ilmselt rõhutada, kuivõrd oluline on tolliliidu uuendamise eelarve. rahad selle jaoks, IT-süsteemi moderniseerimine, varustuse vahetamine, neid rahasid on vähendatud, hiljuti leiame, et menetlusi peaks lihtsustama selleks, et riiklikud ametivõimud saaksid äh, raha eriti arvestades, et see on üks põhjuseid, miks rakendamine nii palju veninud on, et me peaksime siiski tagama, et kohased riiklikud ametivõimud saaksid keskenduda määruste rakendamisele, mitte sellele bürokraatiale, mis on vajalik selleks, et rahasid saada. kas komisjon on äh, sellel probleemi silma peal hoidnud ja kas teil on mingisuguseid mõtteid selle kohta, kuidas saaks kiirendada uute sätete rakendamist? ja teine küsimus, äh, komisjoni poolt läbi viidud äh, uuringud, parlamendi uuringud äh, on välja toonud kolm peamist probleemi, mis tunduvad, äh, et lõhuvad hetkel selle struktuuri homogeensust. Äh, üks on see, millised on ülesanded administratsioonis, e, siis rakendamine ja siis on need takistused, mis on riiklike ametivõimude ees, kui nad teevad koostööd omavahel ja ka erasektoriga võttes arvesse uusi IT-trende, siis on küsimus see, et eh, kui palju kavatseb eh, komisjon rakendada eh, ai-d või blockchain'i siin, kas teil on mingid pilootprojekte ette nähtud, kas te näete mingit lisa, võimalikku lisaväärtust tolliliidu valdkonnas? aitäh, proua Masurik, ma ei näe kuuest siin kedagi, nii et ma teen ettepaneku, et pärast seda esimest küsimuste vooru läheme nüüd vastuste juurde nüüd hetkel olid siis fraktsioonide nimel kõnelejad ja enamik küsimusi suunati komisjonile, seega teen ettepaneku, et komisjon kõigepealt vastaks ja siis äh, äh, jätkab professor Stoll ja siis tuleb teine küsimuste voor, kus on mul juba kolm kõnelejat uh,. Thank you very much um,. I, I will do my best. suur aitäh. ma teen endast parima et vastata küsimustele, mis suunati konkreetselt komisjonile. ma sain aru sellest murest, mida väljendati, et on vaja kaitsta Euroopa Liidu ettevõtjaid ja see on selgelt äh, üks meie töö äh, fookuses olevaid asju. ja tahtsin öelda, et meie lähenemine on selline, et me tahame tagada integreeritud kontrolli, mis äh, ei taga mitte ainult seda, et tariife rakendatakse, vaid ka seda, et Euroopa Liidu standardeid hoitakse üleval. see, et me tagame, et teised poliitikavaldkonnad on kaetud, see on lähiaastatel väga oluline, kui me üritame või maksimumi kätte saada nendest struktuuridest ja protsessidest, mis on UCC-s paigas ja nendest, mis tuleks sisse viia siseturu sees, et toetada selliseid asju nagu toote turvalisus ja keskkonnaküsimused. nüüd, äh, miks on toimunud äh, venitus, äh, hetke pärast küsin Paolo käest selle kohta, aga võin öelda nende aastate kohta, millal mina olen töötanud selle konkreetse kaustaga, siis see, kuivõrd keeruline see on, kui suur hulk IT-arendusi tuleb läbi viia ja see, et need tuleb läbi viia ajal, kui hetkel töös olevad süsteemid endiselt tööd jätkavad, siis see on muutnud selle kõik väga keeruliseks, mitte ainult komisjoni jaoks, vaid just konkreetselt liikmesriikide jaoks. sest me ei saa näiteks lasta tekkida olukorral, kus me muudame transiitrežiimi, mis katab mitte ainult transiiti Euroopa Liidu sees, vaid ka transiidikonventsiooni liikmeid ja siis see ei tööta, siis see peab tööd jätkama ja ta peab jätkama tööd veatult. teine asi, mida tahaksin öelda, on see, et mm, paljud nendest süsteemidest on omavahel seotud ja nende süsteemide struktureerimine on äärmiselt oluline. ja tuleb öelda ka seda, et me oleme väga konkreetselt vaadanud seda, kuidas need muudatused mõjutavad ettevõtteid. me ei saa jõuda olukorda, kus äh, me viime sisse täiusliku süsteemi, aga selle sisseviimise protsess äh, äritegevust äh, tapab. niimoodi me tööd teha ei saa. täiuslikus maailmas oleks see kõik läbi viidud oluliselt kiiremini ja paremini, aga üks asju, millega me parlamendi ja nõukogu poole pöördusime, kui me vaatasime, kas oleks võimalik esialgset tähtaega aastast kaks tuhat kakskümmend lükata aastani kaks tuhat kakskümmend viis, oli pikk konsulteerimisprotsess nii ettevõtete kui administratsiooniga, et paika panna teostatav, töötav plaan ja sellelt aluselt pidasime me siis ka detailseid äh, diskussioone parlamendiga eelmisel ametiajal. meie tahame ka kindlasti näha, et need asjad läheksid töösse, aga meenutaksin teile siiski, et äh, kõne all olevate süsteemide puhul me ei eh, oota aasta kaks tuhat kakskümmend viis lõpuni ja siis kõik töötab, vaid ei, asjad pidevalt tulevad liinile. Paolo mainis seda, et uued süsteemid eh, lähevad töösse juba oktoobris eh, ja tohutud UCC lained juba on rakendunud. see ei ole muidugi mingi põhjus liigseks rahuloluks, aga asjad niimoodi on. nüüd, mis puudutab Brexitit, siis saame siin öelda ainult seda, et meie komisjoni poolelt oleme väsimatult teinud tööd koos liikmesriikidega selleks, et valmistuda äh, selleks stsenaariumiks, kus kokkulepet ei saavutata, mis kindlasti meile kõigile suurt muret tekitab. meil on olnud äh, lisakohtumisi liikmesriikidega ja neid tuleb äh, lähiajal kolleegidega tolliadministratsioonidest näiteks selle nädala reedel oleme saatnud äh, välja suure hulga teatisi, me oleme töötanud koos ettevõtetega, aga me teame, et kui kokkulepet ei saavutata, siis probleeme tekib. aga me oleme üritanud koos liikmesriikidega teha nii tihedat koostööd kui võimalik ja sellel kindlasti on äh, mõju ka IT-süsteemidele sellisena, nagu nad hetkel on, sest et ei tohiks arvata, et me ootame, äh, et sisse viia midagi mis äh, järsku äh, aasta kaks tuhat kakskümmend viis kõik IT-süsteemid liinile toob, vaid juba hetkel käib äh, tohutu töö ja see kõik toetab igal pool Euroopa Liidus tehtavat. kunstiteoste smugeldamine, kuulsin, et see on äärmiselt oluline ma tean seda ja tahtsin juhtida teie tähelepanu sellele, et saavut-, eelmisel aastal saavutati kokkulepe kultuurikaupade määruse kohta ja nüüd me töötame selle nimel, et seda konkreetset seadusandlikku akti rakendada, mille eesmärgiks on tagada, et terrorismi rahastamine selle meetodi kaudu, et kaubeldakse kultuurikaupadega, siis et seda oleks, selle vastu oleks võimalik võidelda mis puudutab äh, käibemaksuga seotud küsimusi, mida samuti mainiti, ma arvan, et võib öelda, et äh, hetkel käib tohutu töö selle nimel, et äh, saiks, saaksid valmis käibemaksusätted, mis puudutavad e-kaubandust, sellel on väga palju aspekte, kaubandus Euroopa Liidu sees, väikesaadetised, kui nad tulevad Euroopa Liitu sisse ja nüüd Äh, vastavalt äh, tähtajad on paika pandud, äh, nõukogu on teinud otsuseid maksupoolelt ja nüüd käib tohutu töö selleks, et protsessid omavahel vastavusse viia. ütleme selgelt välja, et siin on suur väljakutse, sest et tollil palutakse oma tegevuses teha märkimisväärne muutus selleks, et võimaldada käibemaksu kogumist millel on tohutu mõju operatsioonide ulatusele, sest et väikesaadetised enne tolli poolt kaetud ei olnud. aga ta, kinnitan teile, et see on pidev tegevus, mis on väga kõrge prioriteediga seal peadirektoraadis, mida mina esindan ja eks sellega annangi nüüd sõna oma kolleegidele, et vaadata, kas nad soovivad midagi lisada. Paulo IT osas ja Sabine ehk eelarve küsimuste osas, mida küsiti lõpupoole. Thank you, Philip. aitäh, Philip. ma äh, tuleksin äh, IT-ga seotud äh, viivituste küsimuse juurde, ma tuletaksin teile meelde, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal koostati aruanne Euroopa Kontrollikojas, mis käsitles just äh, viivitusi tolli IT-süsteemides. aruanne on küllaltki pikk. ma võtsin kaasa vaid üldise kokkuvõtte. viivitused on seotud erinevate faktoritega, eelkõige projektide ulatuse muutustega. samuti mõjutab äh, viivitusi äh, rahaliste vahendite jaotamine liikmesriikide poolt ning äh, haldusstruktuuride äh, omapärad. täna on juba jutuks olnud, et ressursid on äärmiselt olulised, see tähendab, et meil on vaja rahalisi vahendeid selleks, et läbi viia allhankeid, sest tänapäeval toimub suur osa IT-arendusest just allhangete kaudu kuid IT-vallas äh, allhangete läbiviimiseks on vaja tugevaid äh, meeskondi ja äh, avalikke asutusi, kes suudavad, kes suudavad hallata lepinguid ja projekte. meil on vaja komisjonis eraldi meeskonda selleks ja igas liikmesriigis tolliasutustes eraldi meeskonda, kes selle teemaga tegelevad ja neil on vaja piisavalt raha ja ressursse Äh, selleks, et tagada, et ka tarnijad äh, oma tööd teevad. ja see on seotud äh, ka ühe teise küsimuse vastusega. küsimus on seotud, oli seotud sellega, kas komisjon peab oluliseks seda, et komisjoni ja liikmesriikide vahel, kuid ka liikmesriikide ja liikmesriikide endi partnerite vahel oleks koostööd nagu juba mainitud, siis on meil olemas erinevaid äh, foorumeid, äh, elektroonilistne tollikoostöörühm, mis ühendab äh, komisjoni ja liikmesriike, kus toimub arutelu tehnilisel tasandil selle kohta, milliseid akte, kuidas ja millal rakendada. seal toimub väga tihe koostöö ja eelkõige nende rakendamise moodulite puhul, mis on ühised kõigile. minu meeskond komisjonis on osa sellest ja ka liikmesriikide meeskonnad on osa sellest, need kaks poolt peavad äh, siis omavahel suhtlema ja teineteist kursis hoidma. ka äh, kolmandaid riike kui majanduslikke partnereid hõlmatakse sellesse arutelusse tavaliselt seega koostöö toimub sellel tasandil, aga ka tollipoliitika ähm, ekspertrühma tasandil, kus me kohtume äh, peadirektoritega regulaarselt ning me soo-, püüame võimalikult palju soodustada IT vallas liikmesriikide vahelist koostööd poolteist või ka umbes poolteist kuni kaks aastat tagasi äh, toimus Tallinnas äh, seminar, mille korraldas tollane eesistuja. selle tulemuseks äh, koostati kontseptsioon, mille eesmärk oli luua ja mil, mis on ka nüüd loodud ähm,, IT-süsteem, mis soodustaks, IT-platvorm, mis soodustaks koostööd meil on äh, ka ekspertrühm, mis äh, haldab seda algatust, praegu on sellega seotud umbes neliteist liikmesriiki, kes äh, aina rohkem ähm, üritavad vältida seda, et tegevusi dubleeritaks ja püüavad rakenduskava järgida vastavalt kokkulepitud ähm, tähtaegadele praegu üritatakse selle koostöö teise faasi edasi liikuda. teises faasis ähm, uuritakse ähm, andmete säilitus- ja teavitussüsteeme ja üritatakse välja selgitada, kuidas liikmesriigid saaksid selles vallas roh-, aina rohkem koostööd teha. ma mainisin, et neliteist liikmesriiki on sellega seotud, kuid äh, see tähendab, et neliteist teist liikmesriiki ei ole ilmtingimata sellega seotud. ja meie otsustada ei ole see, kuivõrd suurel määral liikmesriigid osalevad selles koostöös, meie saame ainult toetada neid nende püüdlustes. ja lõpetuseks vastaksin ka küsimusele, mis esitati koostöö kohta katseprojektide osas. küsiti, kas oleks äh, kasulik kasutada erinevaid innovatiivseid tehnoloogiaid, näiteks plokiahel. kolm aastat tagasi hakkasime selles vallas tööd tegema. meil on hetkel äh, kaks äh, erinevat äh, katseprojekti, mis juba käivad ja mida liikmesriikidel on võimalik proovida plokiahelast rääkides peame olema ettevaatlikud, sest tegemist on küll väga paljulubava tehnoloogiaga, kuid äh, see ei ole veel äh, kuigi küps tehnoloogia. kui vaadata seda, mida räägitakse meedias, siis äh, saab kiiresti selgeks, et plokiahelat on väga keeruline kasutada teatud süsteemidega, mis on seotud isikuandmetega meie äh, avalike asutustena peame äh, mm, äh, teatud direkt-, andmekaitse direktiividega kooskõlas olema ettevõtetele kehtivad oma direktiivid ja me peame tuleviku perspektiivis seda kõike arvesse võtma, et plokiahela kaudu ei avalikustataks isikuandmeid ma loodan, et äh, sellega suutsin kõikidele küsimustele vastata ja vajadusel äh, vastan teile ka kahepoolselt. aitäh! ma vastaksin äh, rahastamisega seotud küsimustele. kõigepealt tänan kolleeg Rabinit teie töö eest, mida te olete teinud seoses rahastamisprogrammiga. ma tänan, et seda, et teie ees, olete võtnud eesmärgiks äh, raport äh, novembriks valmis saada ja ootan huviga teiega koostöö tegemist selle raporti vallas. nüüd äh, küsimus selle kohta, miks Brexitit arvesse ei võetud miks meile äh, see ettepanek ähm, muret valmistab? seda seetõttu, et Brexitiga seotud kulutused äh, tekivad juba praegu, me peame praegu juba ette valmistuma selleks juhuks, kui äh, Ühendkuningriik lahkub ilma lepeta kolmekümne esimesel oktoobril, me peame selleks kuupäevaks juba valmis olema me peame eraldama siin kaks erinevat küsimust. Brexiti jaoks ettevalmistamiseks oleme äh, kasutanud äh, vahendeid, mis äh, tulevad praegusest aasta kaks tuhat kakskümmend programmist. ja järgmise mitmeaastase finantsraamistiku käigus, mis algab kahe tuhande kahekümne esimesel aastal, vaatame, mis edasi juhtub ja mida me peame äh, rahaliste vahendite kujul eraldama siis. see ei puuduta ainult äh, tolli küsimusi, vaid ka teisi poliitikavaldkondi, mida järgmine MFF äh, võib mõjutada. sõltuvalt sellest, milline on olukord edaspidi. meie eesmärk on äh, et äh, seda kõike käsitletaks äh, terviklikumalt, mitte ainult äh, tolliküsimuste seisukohast. teine kommentaar rahaliste vahendite kohta käsitles seda, et rahaliste vahendite saamine on liiga bürokraatlik protsess. me kasutame siin otsest haldust. loomulikult Äh, on finantsmääruse raames võimalik äh, läbi viia erinevaid lihtsustusi, kasutades näiteks äh, ühiku kulusid. seda kõike me juba teeme. ja kui on ettepanekuid selle kohta, kuidas protsessi veelgi lihtsustada, siis ootame huviga neid ja loomulikult ei peaks olema liiga bürokraatlikult keeruline rahaliste vahendite taotlemine. suur tänu ja professor Stolbanu suur tänu. keskendun ähm, elektrooniliste süsteemide küsimustele, sest tegemist on väga olulise teemaga. ma arvan, et praegu seisame silmitsi olukorraga, kus tegemist võib olla väga pikaajalise probleemiga, kuna siin on kakskümmend üheksa osapoolt ja meil on väga palju näiteid seal äh, selliste avalike äh, IT-taristute kohta, mis äh, on täielikult läbi kukkunud. alati jõuame sama probleemini. rakend-, nimelt, et rak-, programmide rakendamise käigus tekib liiga palju keerutusi, keerukusi. esiteks seetõttu, et tekib väga palju uusi tehnoloogiaid, näiteks plokiahel mida juba mainiti, ja teine põhjus on ähm, seotud erinevate IT-probleemidega ähm, e-valitsus ja samuti on probleemiks äh, takistuseks andmekaitsega seotud küsimused. mida pikemad on viivitused, seda suurem koorem arenduse ja rak-, on koorem rakenduse ja arenduse osas, sest äh, lõpule ei tule viia ainult äh, see töö, mida otsustati kunagi teha, vaid äh, seda kõike tuleb teha ka uute väljakutsete valguses. ja miks see äärmiselt oluline on? mitte ainult seetõttu, et äh, me ei soovi selle kaudu kasvatada ühtset turgu, vaid ka seetõttu, et äh, ettevõtted äh, arendavad enda IT-süsteeme olemasolevatel suuremate IT-süsteemide põhjal. seega me peame ähm, nende viivituste puhul võtma arvesse ka seda, et ettevõtted sõltuvad sellest, kuidas tolli IT-süsteeme enda IT-süsteemidega ühildada. ja me räägime siinkohal ka julgeolekust. Need IT-süsteemid on ka meie ühtse äh, tollihalduse süsteemi riskijuhtimise aluseks see puudutab väga palju erinevaid äh, valdkondi, näiteks äh, intellektuaalomandit. meil on vaja väga selgeid äh, riskianalüüse siin vallas ja praegu ei ole ma veel näinud seda, et komisjoni või parlamendi poolt oleks äh, suutlikkust äh, hinnata seda, kui kriitilised need erinevad aspektid on. me rakendame erinevaid projekte, meil on erinevaid äh, viise selleks, kuidas mõõta seda, kuidas projekti eesmärke täidetakse, kuid olemasolevad tehnoloogiad ei võimalda meil hinnata seda, kui kriitiline mõju on erinevatel viivitustel ja siinkohal äh, saab, äh, saavad panuseid äh, anda nii komisjon kui ka parlament. suur tänu! aitäh, professor Stoll! teises voorus näen, et on veel kolm sõnasoovijat. palun teil teha kiiresti selleks, et me saaksime järgmise päevakorrapunkti juurde minna. härra Mandras, palun! aitäh! mina olen äh, selle komisjoni liige olnud aastaid, aastani kaks tuhat neliteist parlamendiliikmena olin väga uhke selle üle, millist, mida Euroopa Liit saavutas ühtse turu osas. vähemalt tol ajal olin uhke selle üle. ma olen vahepeal äh, töötanud ka erasektoris, olen ähm, nõustanud väga palju äh, väikeseid, väikeseid VKE-sid ja ma olen näinud, et kaheksakümmend protsenti VKE-sid äh, tegutsevad äh, ainult oma liikmesriigis ja nad ei kasuta tegelikult äh, üldset turgu kuidagi ära. küsi-, tekkis küsimus, miks? direktiivide rakendamine toimub liikmesriikides erineval määral ja kui VKE soovib mõnes teises liikmesriigis tegutsema hakata, siis kõigepealt peavad nad hakkama uue seadustikuga tutvume. samuti on ka jõustamise osas ähm, tasemed erinevad liikmesriigiti. suurettevõtted saavad äh, oma juristidele suuri summasid maksta, et nad tegeleksid nende küsimustega, kuid äh, VKE-del ei ole selliseid äh, võimalusi. seega minu küsimus oleks, miks meil ei oleks võimalik tagada et äh, kõikjal Euroopas oleks äh, ühtne seadustik, sest muidu ei saa VKE-d kasutada ära ühtse turu võimalusi. see tähendab ka, et äh, toetus Euroopa Liidule väheneb, me näeme seetõttu ka aina rohkem populistlikke parteisid edu leidmas. ja ka kui näiteks toimuvad vaidlused, kas on võimalik äh, komisjoniga koostöös äh, mingisugune kiire menetlus äh, välja töötada näiteks Euroopa Liidu kohtus? selleks, et meil, et otsuseni jõutaks näiteks kuue kuu jooksul, selle asemel, et see tehtaks kümne aasta pärast. kui alustada mm, kohtuprotsessidega oma liikmesriigis ja erinevate astmete kaudu jõuda lõpuks Euroopa Liidu kohtuni, siis äh, võtab see aastaid aega ja mm, selleks kulub miljoneid eurosid, äh, mis on VKE-de jaoks äh, väga keeruline, seega kas meil oleks võimalik leida mingisugused lahendused selle kohta, kuidas need erinevatest direktiividest lahti saada ja keskenduda sellele, et määruseid rakendatakse ühtselt ning et ähm, Euroopa Liidu kohtu tasandil toimuks äh, otsuste tegemine kiiremini, sest selleks ajaks, kui otsused praegusel hetkel ähm, toimuvad, äh, on VKE-de jaoks juba rong läinud. proua Leit Taumarkes, palun. proua juhataja, ma väga hindan seda, et äh, siin rõhutatakse lihtsustamise olulisust. et ähm, need elektroonilised süsteemid äh, oleksid adekvaatsed, võib-olla me plokiahelani ei ole veel jõudnud, aga olen kindel, et äh, tehisintellekt võiks kontrolli tõhusust suurendada. mul on küsimus komisjonile lihtsustamine kasu, mis tuleneb muuhulgas äh, elektroonilisest süsteemist, äh, mis kasu saavad, et siin on välja arutatud, kui palju kasu see tooks äh, muuhulgas ka ettevõtetele ja meile kõigile, ma arvan, et see lähenemine on väga oluline kõigi jaoks äh, Äh, tollimaksude alal, aga ka teistes valdkondades, millega me tegeleme, et äh, see ei tähenda lihtsalt kontrollide vähenemist või dereguleerimist, vaid äh, tõhususe tõstmist. ja mul on teine tehnilisem küsimus. kui kaugele me oleme jõudnud in-, tolliinfosüsteemi ja teiste avalike infosüsteemide koostalitlusvõimega, muuhulgas siis näiteks äh, ettevõtete ähm, IT-süsteemide koostalitlusvõimega. suur tänu, äh, kolleeg Kiisa. Äh, suur tänu, ähm, minu jaoks oli väga huvitav kuulata seda, kuidas toimuvad IT-süsteemid, seega suur tänu teie esitluste eest. Te mainisite lühidalt ka e-kaubandust, kas te saaksite täpsemalt äh, rääkida sellest, äh, ähm, kuidas, milline mõju on e-kaubandusel kogu kaubandusele? ja äh, teine küsimus, Brexitit on juba mainitud, väga palju on räägitud ka elektroonilistest tehnoloogilistest lahendustest selleks, et ähm, vältida ähm, pii-, uue piiri loomist äh, Iiri ja Põhja-Iirimaa vahel. suur tänu, madam Guillaume. jah, äh, äh, väga kiiresti väga tänan selle esitluse eest, et kas me saaksime saada need slaidid ka? slaidid on e-miitingus kättesaadavad, öeldakse kõnelejale ja samas vaimus nagu mõned kolleegid, tahaksin siin küsida komisjonilt äh, ja see puudutab neid äh, tollialaseid rikkumisi äh, ja vastavaid karistusi, et see on ka blokeeritud olnud väga pikalt äh, et parlamendis me oleme jõudnud äh, kompromissini ja muuhulgas äh, subsidiaarsuse alal, aga äh, nõukogus on see blokeeritud, et kuidas sellel alal edasi liikuda? suur tänu, ma panen ette, et komisjon alustab vastamisega jälle ja professor Stoll saab viimasena sõna, kuid palun tehke lühidalt uh,. Thank you uh,. Very quickly suur tänu, teen lühidalt. küsimus äh, selle kohta, et äh, siseturg äh, toob kasu ainult suurettevõtetele, mitte VKE-dele. tolliseadustik on väga üksikasjalik ja see tagab, et meil on kõigil ühtsed eeskirjad ja oluline ongi see, et liikmesriigid ühtsena selle rakendamisel tegutseks. jõustamise küsimus on seotud ka viimase küsimusega, mida küsiti sanktsioonide osas. meil on äh, olemas äh, direktiivi projekt, mida on arutatud juba väga pikalt, kuid nõukogus ei ole viimase paari aasta jooksul selles osas väga palju edasiminekuid toimunud ma ei saa praegu äh, mingeid lubadusi anda selle kohta, kuid äh, võin öelda, et äh, uue äh, volinikuga alustame tööd selle vallas nii kiiresti kui võimalik me mõistame, et parlament soovib näha siin äh, progressi, kuid nõukogus on hetkel selle direk-, direktiivi osas ähm, tekkinud seisak. lihtsustamise osas, IT-süsteemide lihtsustamise positiivsed mõjud. meil ei ole hetkel arvandmeid selle kohta, milline on mõju üksikute IT-süsteemide puhul positiivne mõju pigem tuleneb äh, süsteemide kooslusest tervikuna. küsiti selle kohta, kuidas selliste süsteemide areng mõjutab äh, majanduskasvu. kuid ma teeksin ühe üldisema kommentaari, nimelt et me teeme väga palju teiste teen-, teenistustega koostööd selleks, et äh, ühendada erinevad süsteemid, näiteks äh, sadamasüsteemid, tolli IT-süsteemid e. e-kaubandus teema. kogused on siinkohal suureks probleemiks. nõukogu otsustas kaotada de minimis reegli, mis tähendab, et meil tekib väga palju uusi juhtumeid. impordi niinimetatud one-stop shop lahendaks äh, olukorda ja kiirendaks menetlusi. kuid väga detailselt ma sellest rääkima ei hakka. selge on igatahes see, et äh, väga keeruline on ähm, e-kaubanduse suureneva mahuga toime tulla ja samal ajal peavad liikmesriigid äh, kõiki muudatusi oma riiklikesse impordisüsteemidesse ka sisse viima. selleks, et äh, meil oleks ka võimalik andmeid äh, harmoneerida, ilma andmed, harmoneeritud andmeteta ei ole meil võimalik ka mingisuguseid järeldusi teha ma küsin nüüd kolleegidelt, kas nad soovivad midagi lisada. ei, siis suur tänu. aitäh ja professor Stoll. Te, teil on võimalus vastata küsimustele, kui te soovite. jah, suur tänu. arutelu on olnud väga laialdane. kui rääkida nüüd äh, arvandmetest äh, selles osas, äh, milline on viivituste majanduslik mõju, siis ma äh, mainiksin, et teie komisjoni poliitikaosakond on läbi viinud erinevaid uurimusi ja arvandmeid on ka minu esitluses, kus oli toodud, et iga-aastaselt läheb äh, kaduma umbes äh, kolmsada miljardit eurot, kui viivitus on, viivituse pikkus on kuus aastat. samuti peame me äh, mõtlema enda tollisüsteemist rahvusvahelises kontekstis. Euroopa tollisüsteem oli väga tugev elektrooniliste süsteemide väljaarendamise alguses ja nüüd peaksime me üritame olla rahvusvaheliselt äh, tollisüsteemide elektrooniliseks äh, muutmise osas äh, juhtival kohal. me aga kaotame selle juht, oleme kaotamas seda juhtrolli ja me ei saa, me ei räägi enam kaasa niivõrd palju rahvusvaheliste standardite loomises. suur tänu! suur tänu, sellega lõpetame tollialased arutelud. härra Mandes, palun väga lühidalt. teen väga lühidalt. kui ma sain komisjoni kõnelejast õigesti aru, siis kas see tähendab, et liikmesriigid ei soovi tegelikult äh, siseturgu? kas see oli see, äh, mida te ütlesite? kindlasti tuleme selle teema juurde veel tagasi. ma tänaksin eh, professor Stolli ja ka komisjoni kõnelejaid selleks, et tulite meiega eh, arutama seda teemat. see arutelu on väga kasulik meile, kuna meil on väga palju uusi liikmeid siinkohal ja loomulikult eh, arutame seda teemat ka tulevikus edasi ja sellega jõuamegi päevakorrapunkti neli B juurde. ma tervitan veel nelja eksperti Ehm, kes eh, tulevad meile tutvustama eh, täiendavaid eh, uuringuid, mis käsitlevad kaupade ja teenuste vaba liikumist ning avalikke hankeid. ma panen ette, et kuulame kolme uuringu tutvustused järjest ära ja esimesena annaksin sõna professor Ekelmeierile ma mõistan, et äh, ühte esitlust esitlevad äh, kaks inimest. ja ma palun, et te äh, võtaksite oma esitluseks aega kümme kuni viisteist minutit, et meil oleks aega ka arutelude jaoks. ja palun, professor. aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, tere hommikust, aitäh kutse eest tutvustada teile kaupade vaba liikumist ja teha seda teisest aspektist kui professor Stoll ja ilma rohkem aega kaotamata kohe Äh, äh, näitan, millest räägin. kõigepealt räägin äh, kaupade vaba liikumise õiguslikust ja majanduslikust olulisusest ja räägin siis artiklitest kolmkümmend kuni kolmkümmend kuus lepingus ja siis annan lühikese ülevaate peamistest õigusaktidest ja võtan kokku peamised saavutused, toon välja vajakajäämised ja võimalikud prioriteetsed valdkonnad, eriti Äh, uue komisjoni töö valguses ja kokkuvõtteks äh, teen ettepanekuid mõningateks äh, meetmeteks. ja alustame siis õiguslikust olulisusest. kaupade vaba liikumine artiklites kolmkümmend neli, kolmkümmend kuus, seda on kirjeldatud siis nelja vabadusest stimulaatorina, et need olid, äh, see oli esimene vabadus ja äh, ka siis Dijoni otsusest on pärit siis äh, see sõna, mida te kõik olete kuulnud, vastastikune tunnustamine, et kaupa, mida tutvust-, turustatakse seaduslikult ühes liikmesriigis, seda võib turustada ka teises liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui import samuti liikmesriik äh, saab välja tuua mingisuguseid ähm, avaliku hüvega seonduvaid äh, aspekte, mis selle vastu räägivad e,. nii et ähm, ja siis on kaks varianti, et kas liikmesriigi huvid jäävad peale või liikmesriigil ei õnnestu äh, vastastikust tunnistamist, vastastikust tunnistamisest keelduda, et kui liikmesriigil seda ei õnnestu saavutada, siis äh, toode tuleb turule, aga ähm, vastastikusel juhul mitte ja küsimus siis tekib teie ja komisjoni ja nõukogu jaoks, et kas te tahate õigusaktide kaudu seda olukorda reguleerida ja siis siin on harmoneeritud ja mitteharmoneeritud valdkond, et kui te otsustate, et äh, küsimus on piisavalt oluline, et see lünk ühtsel turul on piisavalt suur, et vaja oleks äh, õigusakt vastu võtta, siis äh, on tegemist harmoneeritud valdkonnaga ja kui liikmesriigil ei õnnestunud oma huve kaitsta, siis äh, ja te ei otsusta sellega tegeleda, siis on tegemist mitte harmoneeritud valdkonnaga, aga kui nüüd rääkida õiguslikust olulisusest, siis ka siis te Dijoni otsus viis siis kahe, tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal valge mm, Äh, raamat oli, mis puudutas ühtse turu sisse, äh, lõpuleviimist ja siis äh, ühtse Euroopa aktini ja Brexiti kontekstis uuesti kerkib see küsimus esile, vähemalt siin kojas, aga minu koduriigis see nii tuttav ei ole, vabakaubanduspiirkond, tolliliit, ühtne turg, et professor Stoll rääkis siin tolliliidust, aga mina räägin siin pigem ühtsest turust vaadakem nüüd, äh, milline on selle majanduslik äh, olulisus äh, ja need arvulised näitajad on kolleeg Butvara uurimusest, mis on siin väljapääsu juures ka kättesaadav. ühtsed turu positiivne mõju Euroopa Liidu sisesele kaubavoole viissada kuuskümmend üheksa miljardit aastal ja koondmõju kolmsada kaheksakümmend kuus miljardit aastas ja äh, tulliliidust tulenev positiivne mõju sada kaheksakümmend üheksa miljardit aastas. tegemist on tohutu suurte numbritega ja äh, need ütlevad meile, et äh, ühtse turu loomine on tõesti olnud väga, üks väga oluline projekt Euroopa Liidu erinevate tegevuste hulgas ja nüüd äh, võtmetähtsusega äh, õigusaktid ja tuginen siin uurimusele, mis ma teie komisjoni jaoks koostasin ja mis avaldati maikuus, äh, selle, see uurimus on kättesaadav siin väljapesu juures ja kui meil piisavalt uurimusi siin ei ole, siis sekretäriaat saab teile neid äh, Äh, anda ja siin mitteharmoneeritud äh, piirkonnas direktiiv kaks tuhat viisteist tuhat viissada kolmkümmend viis tehniliste äh, eeskirjade teata-, teavitamise kohta ja määrus kaks tuhat üheksateist viissada viisteist, mis puudutab siis vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamist ja harmoniseeritud valdkonnas on väga palju erinevaid direktiive ja määrusi, on üks hiljutine määrus kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast, number tuhat kakskümmend, sellest annan teile lühikese ülevaate. alustagem direktiiviga kaks tuhat viisteist tuhat viissada kolmkümmend viis, siin on liikmesriikidel kaks kohustust, liikmesriigid peavad Äh, komisjonile teada andma äh, tehniliste ähm, ähm, eeskirjade ähm, projektist äh, ja peavad siis, siis on vaja liikmesriikidel ka oodata ja kui liikmesriigid ei ole oma kohustusi täitnud, siis ei saa nad oma eeskirju rakendada. kodanikud äh, ja ettevõtted saavad äh, tugineda äh, sellele, et vastavad seadused või eeskirjad ei kohaldu ja nad saavad ka kohtusse minna tei-, ka teiste e, e, eraõiguslike subjektide vastu ja nüüd järgmine õigusakt, millest lubasin rääkida, määrus kaks tuhat üheksateist viissada viisteist selle aasta märtsist, see puudutab äh, vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamist. siin määruses on sätted õiguslik, äh, liikmesriikide õigusaktide jaoks, kui nad soovivad mitte turule lasta teiste riikide tooteid, et äh, kui äh, mingid tooted ei vasta mingitele eeskirjadele. uus on see ähm, vastastikuse tunnistamise deklaratsioon, mille koostab äh, tootja ja kes ütleb, et äh, tooteid äh, turustatakse seaduslikult mingis teises liikmesriigis, kui tootja on selle de deklaratsiooni esitanud, siis võib import liikmesriigis äh, alata turustamine ilma igasuguste takistata. kui liikmesriik soovib et-, vastuväited esitada, siis nad peavad äh, ise äh, algatama menetluse, seal ei ole mingisugust luba vaja ja kui liikmesriigile ei meeldi turustamine, siis nad peavad ise tegutsema hakkama. liikmesriigid peavad looma äh, tootekontaktpunkte, mille, mm, kuhu saavad äh, kodanikud ja ettevõtted pöörduda selleks, et saada teavet ja nõustamist ja see nüüd määruses kirjas ei ole, aga ma märgiksin, et on äh, mitmed erinevad platvormid, Solvit, siseturu infosüsteem neile saab juurdepääsu äh, portaali Yo Europe kaudu ja minu uurimuses on äh, ka kirjas, et need toote ähm, kontaktpunktid, et äh, selles vallas on üsna palju juba tehtud ja sellest rääkis ka härra Manders ja tulen varsti selle juurde tagasi. nii palju siis harmoniseerimata valdkonnast, mis puudutab harmoniseeritud valdkonda, siis on väga palju instrumente, mis äh, näevad ette äh, kõi-, erinevate toodete jaoks äh, erinevaid reegleid, on üks uus määrus kaks tuhat üheksateist tuhat kakskümmend selle aasta juuli, juuni lõpust. seda kohaldatakse mõningatele toodetele, millele kohaldatakse Euroopa Liidu harmoneerivat, harmoneerivaid õigusakte, see Äh, reguleerib äh, ettevõtjate kohustusi äh, selles osas, millistele sätetele peavad vastama nende turule toodavad kaubad, et ettevõtted peavad siis tagama kooskõla Euroopa Liidu õigusaktidega, et kas otsustamine, et kas ettevõtjad on sellega hakkama saanud, seda peavad otsustama äh, Äh, liikmesriikide vastavad ametiasutused ja äh, määruses on ette nähtud ka erinevate liikmesriikide ja ametiasutuste koostöövõimalused, äh, laiendatakse ähm, ka kontrolli Euroopa Liidu välispiirideni, see on, selles osas on nüüd minu ettekanne seotud sellega, millest rääkis professor Stoll ja ette on nähtud siis äh, ka äh, reeglitele mittevastavuse vastastikune tunnustamine, et kui mingis äh, liikmesriigis tuvastatakse, et turul on mingid tooted, mis ei vasta harmoneeritud nõuetele, mis kehtivad kogu Euroopa Liidus, siis siis äh, kõik teised liikmesriigid peavad äh, tunnustama seda otsust. seal on loomulikult ka mingeid erandeid, aga vähemalt on sellega algus tehtud. ja eesmärk on siis äh, koordineeri- ja komisjon peab siis koordineerima erinevate ametiasutuste vahelist koostööd ja selleks on ka vastav võrgustik ja mitteharmoniseeritud valdkonnas äh, direktiivide ja äh, määruste tulemusena on meil suurem läbipaistvus, suurem äh, tu-, füüsiline turvalisus, õiguskindlus kodanike ja ettevõtete jaoks ja vaadatakse ennetavalt läbi piiravad õiguste, liikmesriikide õigusaktid, on koostöö riikide ametiasutuste ja komisjoni vahel äh, nii et vähemalt teoreetiliselt äh, midagi kahe silma vahele ei jää. ja selle tulemusena on äh, kaupade liikumine liikmesriikide vahel vabam kui äh, teiste arenenud suveräänsete riikide vahel ja see on saavutamas sarnast taset nagu USA-s ähm, toodete turul nii et me ei jää neist väga mm, palju maha, võttes arvesse seda, et tegemist on meil kahekümne kaheksa suveräänse riigi liiduga, mitte föderaalse riigiga nagu USA-s. nii et meil on õiguskindlus tagatud ühtsete reeglite kaudu ja kõrged tooteohutuse standardid ja järgmisest slaidist räägin väga vähe, see on sissejuhatav slaid, komisjoni ühtse turu tulemustabelist. see avaldati väga hiljuti ja see slaid siin on oluline minu esitluse jaoks. siin on ära toodud Euroopa Liidu kaubanduse lõimitus kaupade puhul liikmesriikide kaudu. siin ma detailidesse ei lähe, see on Need andmed on pärit siis ühtse turu tulemustabelist, mis hiljuti avaldati ja kus oleks võimalik asja parandada. Mm, harmoniseerimata valdkonnas on väga palju kommunikatsioonikanaleid äh, ja erinevaid jõustamis-, järelevalve ja infoasutusi. Äh, seda ja on väga palju erinevaid infoplatvorme, erinevaid menetlusi ja andmevahetust nende mm, platvormide kaudu. Äh, mõned reeglid mitteharmoniseeritud valdkonnas ähm, seal on, ei ole alati väga äh, veenvad, äh, näiteks mis puudutab äh, seda, et milline liikmesriik saab keelduda tunnustamisest ähm, ja loomulikult on ikka alati vaja kohtusse pöörduda, aga see on väga koormav eraisikutele ja ettevõtetele. nii et mis oleksid siis prioriteetsed valdkonnad, kui vaadata presidendi avaldust, siis ähm, siin on öeldud, et meie usume kaubandusse sellepärast, et see toimib, see annab ühe kolmandiku Euroopa Liidu SKT-st ja ta ja äh, kolmkümmend kuus miljonit töökohta, me oleme suurim äh, kaupade ja teenuste eksportija äh, ja suurim eksporditurg kaheksakümne riigi jaoks, see näitab, kui kaugele meie mõju ulatub ja kui atraktiivne on Euroopa äri jaoks see on rohkem rahvusvahelise kaubanduse jaoks ähm, oluline, aga meil ei oleks seda mõju, kui meil ei oleks Euroopa Liidu sisest kaubandust äh,. ja seetõttu lõpetuseks räägin mõningatest spetsiifilisest meetmetest, et ma olen need jaotanud äh, lühiajalisteks, äh, mida saaks äh, võtta kuue kuu jooksul, keskpika perioodi jaoks, mis oleks võimalik võtta kahe aasta jooksul ja pikaajaliste jaoks. lühiajalised meetmed, et tuleks keelde kohelda samamoodi nagu tehnilisi eeskirju ja ennetavate lubade äh, puhul tuleks äh, need viia kooskõlla määrusega kaks tuhat üheksateist viissada viisteist. Äh, see on just hiljuti vastu võetud ja tuleks eemaldada see vastastikuse äh, mõistmise deklaratsioon samast äh, määrusest, sellepärast et sellest ei ole mingit kasu, kui liikmesriik äh, esitab vastuvõtteid. keskpikas perspektiivis võiks võtta järgmisi meetmeid, et solvita peaks muutuma kohustuslikuks äh, kohtumenetluse eelseks äh, Äh, etapiks, äh, kui äh, liikmesriik, kui kodanikud või ettevõtted soovivad oma õigusi kaitsta vaba, kaupade vaba viiku-, liikumise alal ja kogu teabevahetus ja menetluste algatamine ja mm, kommunikatsioon peaks, tuleks koondada ühtsesse digitaalsesse väravasse, pikaajalised meetmed kõik äh, tooteid puudutavad õigusaktid tuleks äh, ühtsesse koodeksisse kokku koondada ja seal võiks olla siis üldine osa sätete äh, kohta, mis ähm, puudutaksid institutsioone ja menetlusi, seal peaksid olema harmoneeritud standardid, mis praegu on erinevates määrustes ja e-, eri osades ja lisades ja siis äh, tuleks äh, vähendada vastutavaid institutsioone äh, üheni liikmesriigi kohta, et oleks ühtne pöördumiskoht, see oleks võimalik. lõpuks ometi tuleks seda ka tõsiselt võtta, sest praegu on liiga palju erinevaid institutsioone ja Euroopa Liit peaks aitama liikmesriike ta, tagades adekvaatse mm, personalitaseme, varustatuse ja rahastatuse ja äh, lõpuks äh, tuleks vähendada äh, menetluste arvu, äh, et neid ei oleks rohkem kui kolm. et tuleks alustada kolme-nelja lihtsa menetlusega ja siis tuleks otsustada, et millised tooted millise menetluse jaoks kõige sobivamad oleks. aitäh! aitäh professor Angelmeierile ja kõigepealt siis annaks nüüd sõna äh, professor Kainerile ja professor Belkmannsile, kes räägivad meile äh, kaupade, äh, vabandust, teenuste mm, vaba liikumise ja, ja asutamisvabaduse tulevasest potentsiaalist. So thank you, madam chair um,. With your aitäh proua esimees, kui lubate, siis me jääme siia saali poolele, sest et me teeme seda presentatsiooni koos. kallid parlamendiliikmed, professor Belkmann ja mina, meil on hea meel, et meil on täna võimalus rääkida teile siseturu ja teenuste edasise arengu kohta. kasvuprogrammi osana oleme me ette valmistanud kaks detailset uurimust nii majanduslikust kui seaduslikust seisukohast ja nüüd tahaksime tutvustada mõnda võtmepunkti nende uuringute kohta ja rõhutada vajadust edasise seadusandliku töö järele. esiteks toome me välja teenuste sektori väljakutsed ja näitame, milline on põhivabaduste ja sekundaarse seadusandluse roll. kolmandas sammus toome me teile näiteid edukast teisesest äh, seadusandlusest ja lõpetuseks äh, edasise progressi võimalused. härra Pelkmans räägib meile märkimisväärsest äh, kasvupanusest, mis on kesk, teenustesektoril ja räägib sellest, millist edasist potentsiaali oleks võimalik ära kasutada. kõigepealt on lühidalt välja konkreetsed probleemid, mis on seotud äh, teenustesektori integreerimisega, teenused on äärmiselt oluliselt keerulisem liberaliseerida kui kaup ja kaubad. üks põhjus selleks äh, on vähemalt rahvusvahelises kaubanduses see, et teenused on tihtipeale seotud isikute piiriülese liikumisega ja see ei ole mitte meie Euroopa probleem. aga oluline on see, et teenused on väga individuaalsed oma iseloomult ja neid on keeruline kontrollida, seetõttu kvaliteedikontroll on seotud äh, lubade andmise ja kvalifikatsiooninõuetega äh, teenusepakkujatele. näiteks äh, professionaalsed kvalifikatsioonid ja piiriülesed teenused seetõttu eeldavad, et diplomid ja sellised litsentsid on vastastikku tunnustatud, see puudutab eriti just seda, kui teenuste turud on rangelt reguleeritud ja tihtipeale nad seda ju on. kui äh, standardid erinevad, siis see mitte ainult ei moonuta konkurentsi, vaid äh, nõuab ka kulukaid ja mõnikord äh, võimatuid kohanemisi tegutsemise kohas Euroopa Liidu äh, toimimise leping äh, tegeleb nende küsimustega, artikkel viiskümmend kuus teenused ja artikkel nelikümmend üheksa ettevõtete loomine tagab õiguse piiriülestele teenustele ja ettevõtte loomise võimalusi ja takistused ja diskrimineerimine on üldiselt keelatud, mis tähendab seda, et lõppkokkuvõttes peavad liikmesriigid vastastikult tunnustama vastuvõtuotsuseid ja diplomeid päritoluriigist. seda selgitas äh, professor Entemaa just äh, kaupade puhul, aga on liikmesriike, mis nõuavad võib-olla kõrgemaid standardeid, näiteks rangemaid kvalifikatsiooninõudeid, kui nad saavad seda õigustada kohustuslike nõuetega. praktikas on tihtipeale ebaselge, kas kvalifikatsioon teisest Euroopa Liidu liikmesriigist on vastav millisel juhul seda peab tunnustama ja põhivabadused tegelikult ei ole siin kasuks, kui haldusmenetlused liikmesriikides on erinevad ja see tekitab kaks peamist takistust teenusepakkujale Euroopa Liidus. Nende oma kvalifikatsioon, seda ei pruugita tunnustada ja haldusmenetlused ei ole läbipaistvad ja eriti just VKE-de puhul on see takistuseks nii et teenuseid võib-olla ei pakutagi piiriüleselt. Neid probleeme ei ole võimalik äh, piisavalt ja tõhusalt lahendada põhivabadustega. teisene seadusandlus on vajalik äh, selleks, et luua tõeliselt äh, tõhus Euroopa teenuste turg. teisene seadusandlus siin valdkonnas on nelja peamise funktsiooniga. esiteks see Äh, muudab äh, põhivabaduste õigused äh, nähtavaks ja parimal juhul ka selgeks. teiseks võib luua ühiseid standardeid ja siis ei ole vaja enam rohkem midagi muuta ja vaba kaubandus on tagatud. ja kolmandaks, need tingimused ja piirangud äh, vastastikusele tunnustamisele, kui standardid on erinevad, neid saab niimoodi reguleerida. ja alahinnata ei tohi seda ka seda, et võib sisse viia halduskoostöö selleks, et äh, kaotada haldustakistusi nii palju kui võimalik. see oli üks äh, härra Mandersi varasemaid küsimusi. kõige sellega on tegelikult äh, üsna hästi viimaste seadusandlike perioodide jooksul toime tuldud ja nüüd mõned näited sellest tööst teenuste direktiiv on ühest küljest Euroopa Kohtu praktika kodifitseerimine, see annab teenuse õigu-, pakkujatele ligipääsuõigused, see piirab liikmesriikide poolt sisse viidud piiranguid, sest et ei ole teatud motiivid rangemate reeglite puhul lubatud, peamiselt sellepärast, et need olid liiga protektsionistlikud ja eh, konkreetsemalt eh, haldusmenetlusi teatud määral äh, lihtsustatakse ja järelevalvet vähemalt osaliselt koordineeritakse. teenuste direktiiv on siin heaks alguspunktiks, see tekitab selgust, aga kuna proua Keppart on siin, siis ma ei taha tema tundeid küll riivata, aga see on siiski oma tegevusalalt veidi piiratud, sest et tegemist on seadusandliku kompromissiga. ja sellel on väga kehv äh, rakendamine äh, tunnustamine ei ole optimaalne, komisjon hiljem eh, teile kindlasti tulemustabelist, mis puudutab teenuste sektorit, seda ka näitab. ja see, selle probleemidega tegeletakse kvalifikatsioonide direktiivis. aastal kaks tuhat kuusteist esitas komisjon teenuste paketi, mida on rakendatud osaliselt. osa sellest programmist ei ole valmis saanud näiteks äh, teenuste rakendamise direktiiv, äh, mida tuntakse ka kui, ka kui teavitamisdirektiivi, see on nõukogus äh, ummikusse jooksnud. see ettepanek võtab ühe mehhanismi, mis on juba tegelikult teenuste direktiivis tuntud, aga ma arvan, et see teeb selle lõhusamaks, see tekitab teavitamisnõude meetmete puhul, mida liikmesriigid on võtnud selleks, et piirata äh, Äh, teenuste osutamise vabadust ja annab komisjonile õiguse otsustada, kas need piirangud on õigustatud. mõned liikmesriigid leidsid, et äh, see läks väga palju liiga kaugele, hoolimata sellest, et äh, IMCO esitas väga mõistlikke muudatusettepanekuid kaks aastat tagasi. sarnased probleemid on teenuste e-kaardi direktiiviga, mis peaks tunnustamise menetlust märkimisväärselt lihtsustama. üks peamisi eesmärke siin on äh, Äh, lahendada ebaausa konkurentsi küsimus, mis tuleneb erinevatest standarditest. Äh, sest et äh, see läheb ühisturuga vastuollu, aga hoolimata tervest reast miinustest on varasematel õigusaktidel olnud märkimisväärne positiivne majanduslik mõju, nagu härra Wortmans võib teile täpsemalt näidata um,. I will just want to remind tahan teile meenutada, mitte küll proua Kepartile, kes seda väga hästi tunneb, et IMCO ei, komisjon ei keskendu mitte ainult kõikidele teenustele siseturul, vaid nendele, mis langevad teenuste direktiivi alla. Äh, transport ja pank ja nii edasi, need on harmoniseeritud ja need, mis, mis on seotud infrastruktuuri ja võrgustikega, need ei lähe selle komisjoni alla. nii et meie keskendume teenuste direktiivile ja hea uudis on see, et kui proua Keppart eh, pidi alla neelama vist nelikümmend üheksa muudatusettepanekut, tuhanded eh, demonstreerijad eh, kuskil Rubeliaaril ja kõik see värk, kõik see toimus rohkem kui aasta ja pärast seda, kui võeti vastu teenusdirektiiv, on täielik rahu ja arvud on ka head. ja tegemist ei ole üldiselt mingi ebaõiglase direktiiviga, täiuslik ei ole ju küll miski aga siin jäeti pilt, et see on kõik väga aus ja ainult osad saavad sellest kasu. nii et äh, tahtsin öelda, et mida paremini selle, see direktiiv distsiplineerib liikmesriikide regulatsiooni ja toetab äh, ettevõtete loomist, piiriülest liikumist, seda parem see on Euroopa Liidu majanduskasvu silmas pidades ja seda on võimalik teha ka õiglaselt. ma arvan, et see on väga oluline Euroopa Liidu majanduskasv ei ole enam võimalik ilma jõulise teenuste sektorita. see on tõsi muidugi kõikide teenuste puhul, aga kindlasti ka nende puhul, mis on teenuste direktiivi all. aga mitte ainult teenused üksi ei tule siin mängu. teenused muudavad ka tööstuse konkurentsivõimeliseks. OECD uuem töö, erinevad andmebaasid, tänu nendele me teame nüüd rohkem asju, mille kohta me kümme aastat tagasi ei teadnud, kuivõrd olulised äh, on teenused kaupadesse inkorporeerituna, mida ei ole teenu-, kaupade puhul otseselt näha, et kui palju teenuseid seal seal sees on. meil on äh, äh, rahvusvahelise kaubanduse äh, kohta ja seda infot mitte niivõrd Euroopa Liidu siseselt, aga vahet ei tohiks eriti olla, sest et need tooted on tihtipeale sarnased äh, viiskümmend kolm protsenti äh, on äh, teenusteid, on ettevõtte sees, kolm, nelikümmend seitse on ettevõtete vahel kaubeldavad äh, ainult kuusteist protsenti nendest teenustest on ettevõtte enda seest, viiskümmend kolm protsenti, rohkem kui pool, nii et kui meil on tugev, konkurentsivõimeline, paindlik teenuste sektor, siis sellest on kohene kasu ja ka Euroopa tootlikkuse kasv teenustes on jätkuvalt oluliselt madalam kui Ameerika Ühendriikides ja kui me, isegi kui me alati ei taha McDonaldseid ja asju endale, siis asi ei ole mitte ainult nendes, vaid on süstemaatiline probleem Euroopa Liidu tootlikkuse kasvuga ja teenuste direktiiv on üks, küll mitte ainuke, aga üks oluline viis, kuidas asju siin parandada. konkurentsivõimeline siseturg toob kaasa suurema tootlikkuse kasvu ja pikas perspektiivis ka suurema majanduskasvu infokomisjoni palvel see tuli umbes kümme, üksteist kuud tagasi, raport tuli veebruaris välja, üritasime leida parima hinnangu sellega, mis meil oli kättesaadav, milline on tööõnnestuste direktiivi majanduslik mõju sellest hetkest, kui see oli, sai jõustatavaks kaks tuhat üheksa aastal kuni selle aasta veebruarini on umbes kakssada kolmkümmend kuus miljardit eurot, nii et, et teenuste direktiivi võib vaadata kui pooltäis või pooltühja klaasi ja see ise on juba toonud äh, selle kasu, aga andmed, mille põhjal seda tehakse, on endiselt üsna nõrgad, me saaksime oluliselt paremini tegutseda. aga tõsi on ka see, et komisjon on teinud siin suurt tööd ja see elevant, mida me siin ruumis ei näe, on nõukogu liikmesriigid. mõned liikmesriigid rohkem kui teised, nad ei ole absoluutselt äh, kaasa aidanud selle teenuste direktiivi paremale kasutamine ja see asi ei ole kahekümne seitsme liikmesriigi vahel võrdne, aga peab ütlema seda, et hoolimata sellest, mida me siin räägime, siis nõukogus endiselt takistatakse neid asju. ja ka proportsionaalsustest äh, nüüd, kui meil see direktiiv on, ka tänu Euroopa Parlamendi survele proportsionaalsest testi liikmesriigid ei võtnud kuni selle hetkeni tõsiselt. liikmesriigid oleks pidanud umbes viissada viiskümmend sellist testi läbi viima, aga kui te detaile vaatate, siis teil see šokeerib teid, aga seal jällegi ei puuduta kõiki äh, liikmesriike, aga, ja ka teenuste äh, sektor on väga piirav äh, jaekaubandus, ehitus ja nii edasi, kõige selle kohta on äh, uurimused tegemata. Äh, nii et viimase, järgmise viie aasta jooksul on kindlasti äh, veel tööd vaja teha. nii et annan sõna tagasi oma kolleegile. kuna aega on veel veidi järel, siis tahan väga lühidalt välja tuua mõned prioriteedid, mida IMCO ja Euroopa Parlament järgmise nelja-viie aasta jooksul võiksid äh, üritada saavutada Äh, teenuste sektor, siin võiks uue programmi ja uue strateegia sisse seada, eriti VKE-de ees olevaid probleeme võiks käsitleda. mõned punktid, millele me oleme mõelnud, esiteks teenuste direktiivi võiks tugevdada, laiendades selle kohaldamisala, võiks mõelda ühiste standardite peale ja minu arvates on oluline, et äh, rakendusdirektiiv võetaks vastu selleks, et äh, rakendamise probleeme lahendada ühtsed äh, kontaktpunktid, neid peaks rakendama, äh, ühtse värava ettepanek on hea, aga siin peab veel tegema ja rohkem on vaja ka koostööd teenuste sektori kohta. Äh, digitaliseeritud ühisturg, siin on võimalik veel väga palju ära teha, me oleme maha jäänud arengutest teistes regioonides, siin võib võtta vastu toetavaid meetmeid, andmete vaba liikumine liikmesriikide vahel, seda peab tagama Äh, kvalifikatsioonide direktiiv kaks null, midagi sellist oleks vaja ära teha, rohkem äh, äh, ameteid võiks harmoneerida ja tunnustamise probleeme peab intensiivselt lahendama. professionaalse kaardi direktiiv kohaldub ainult viiele ametile ja seda võiks märkimisväärselt laiendada. ja jällegi ühtse kontaktpunkti küsimus ja madalamad haldustakistused ja siis, kui me mõtleme näiteks äh, teenustele suunatud äh, tarbijakaitsele kauplemises, äh, nii nagu ka piiriüleste teenuste sättes on siin päris palju detaile, mille üle võiks veel mõelda. teised prioriteedid, mis meie uuringus on täpsemalt kajastatud, näiteks töötajate lähetamine, erinevad käibemaksumenetlused, maksu registreerimine ja edasi, siin on võimalik veel väga palju ära teha siit on võimalik äh, uuringust lugeda selle kohta veel. mida siis nüüd teha IMCO komisjonis? see on teie tavapärane töö. Äh, komisjoni volinike kuulamine, Euroopa Liidu olukord, äh, see, selle programmi edasiviimine on minu arvates väga mõistlik. ja siin on siis äh, natuke agendat, et mida oleks aja jooksul võimalik teha. asjad liiguvad Euroopa Liidus aeglaselt, nii et me peame siin tegutsema hakkama kiiresti. vähemalt aastal kaks tuhat kakskümmend tuleks välja arendada teenuste strateegia ja me leiame, et on nii palju majanduspotentsiaali, mis siin slaidil on näha, võib-olla tahad sina paar sõna selle kohta öelda? siin on äh, minu poolt tehtud teenus, eh, uuringu tulemused eh, komisjoni uuringute ja uute andmete põhjal tahan rõhutada, et seda on juba päris palju. aga me ei tea piisavalt. Eh, mõningaid neid uuringuid te tehakse tõesti väga ajast maha jäänud andmetega, näiteks jääkaubanduse puhul meil ei ole häid andmeid piirangute kohta ja seetõttu ka selle kohta, kuidas on asjad paranenud jaekaubanduses, me oleme tihtipeale regionaalsed ja kohalikud ja selle kohta andmeid ei tule. me teame ka seda, et komisjon on valmis saamas väga detailset uuringut, mis puudutab liikmesriikide seadusandlust, mis on jõus teenuste valdkonnas, aga eh, see ei ole uuring, mis põhineb liikmesriikide poolt raporteeritule, vaid eh, on mindud kolmekümne ühte riiki et ise, et nad saaksid ise kontrollida üle igasugused äh, faktid nende teenuste seadusandluses ja vaatanud, kas see on vastavuses teenuste direktiivile. ja see on väga hea alus uueks uuringuks, mis on minu arvates äärmiselt äh, vajalik. ja lõpetuseks on ka selline asi nagu ex-post hindamine, nagu te ilmselt teate väga hästi. Ex-post hindamissüsteem on äh, veidi nõrk seda on kritiseeritud erinevatest külgedest ja ka oma raportis äh, kulutan sellele päris mitu lehekülge. tõsine teenuste direktiivi ekspost hindamine, seda ei ole kunagi läbi viidud. kolm aastat tagasi viidi läbi hindamine, aga see on ühe teise uuringu sees, neljanda lisana äh, peaks olema väga tõsine uus ekspost hindamine, mille alusel teie parlamendina saaksite otsustada, mida oleks veel võimalik teha ja mida rohkem saaks teha So, uh, the... Need on siis arvud, et mida on võimalik saavutada ja kokkuvõtteks tahaksime me teid tänada teiepoolse huvi eest ja äh, pöörame teie tähelepanu meie uuringule ja me oleme jätkuvalt äh, kättesaadavad äh, detailsemaks tööks ja teaduslikuks toetuseks teile, aitäh! suur tänu ja lõpetuseks professor Becker avalike hangete teemal Thank you, Mr Chairperson uh,, dear member. suur tänu, uh, lugupeetud parlamendi ja komisjoni liikmed. avalikud hanked, mida see tähendab? avalikud hanked tähistavad teenuste ja kaupade ostmist uh, avalike äh,, avalik-õiguslike ettevõtete poolt kui vaadata Euroopa Liidu SKT-d, siis on see umbes kuusteist miljardit ja umbes kuusteist protsenti sellest moodustavad just avalikud hanked. see on küllaltki suur osakaal. ja vaatame seda lähemalt. mida on praeguseks saavutatud möödunud parlamendi koosseisude jooksul? on erinevaid direktiive, mis on seotud eh, elektrooniliste arvetega, dokumentide elektroonilise esitamisega, on ka erinevaid eh, kohustuslikke, on erinevaid eh, dokumente, mille täitmine on kohustuslik alates kahe tuhande kahe, tuhande, kahe tuhande kahekümne kolmandast aastast Euroopa Liidu jaoks on alati olnud oluline see, kuidas äh, läheb väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel. enam kui üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest on VKE-d. kuuskümmend seitse protsenti kogu töötajaskonnast töötab VKE-des ning viiskümmend kaheksa protsenti kogu käibest tuleb just VKE-dest. ja pakkumiste osakaal, VKE-de poolsete pakkumiste osakaal on kasvanud kahe tuhande kuueteistkümnendast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani suured äh, ettevõtted teevad pakkumisi umbes ühe koma viie triljoni euro ulatuses, väikeettevõtted ka umbes kaheksasaja miljardi euro ulatuses, kuid kas äh, meil on võimalik äh, tugineda nendele andmetele, praegu ei ole andmete olukord täiuslik, kuid olukord paraneb praeguseni ei ole alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast on olnud kohustuslik äh, andmete äh, pidev esitamine, seega need andmed, mis on meile kättesaadavad, äh, on aina paremad. kuid seos pakkumiste ja pakkumiste alaste andmete nõuete vahel, mis Euroopa Liidule esitatakse, on veel küllaltki nõrk. kui nüüd vaadata mm, arvandmeid, siis mm, ei saa päris kindel olla nendes arvandmetes, sest äh, mõned aastad tagasi ei olnud veel kohustuslik äh, esitada arvandmeid kui me näeme äh, lepingute hulga arvu kahesaja kolmekümne viie tuhandelt neljasaja neljakümne viiele tuhandele, ähm, siis me ei tea, kas äh, see kasv on seotud tõesti lepingute arvu kasvuga või andmete kättesaadavuse kasvuga. elektrooniliste pakkumiste äh, koguväärtus on samuti kasvanud aastast kaks tuhat üheksa kahesajalt miljardilt eurolt aastal kaks tuhat seitseteist viiesaja miljardi euroni, kuid me ei tea, kas see väärtus on päriselt kasvanud või on meil lihtsalt rohkem andmeid. seega olul-, äärmiselt oluline on, et meil oleks igapäevaselt kättesaadavad andmed, mille põhjal tulevikus põhjalikumaid analüüse koostada mida paremad on, mida parem on andmete kvaliteet, seda paremaid otsuseid me andmete põhjal ka teha saame. vaatame nüüd äh, pakkumisi, mille puhul vaata, vaatame hankeid, kus oli ainult üks pakkuja aastatel kaks tuhat üheksa ja kaks tuhat seitseteist. on näha, et äh, paljudes riikides enam kui kakskümmend viis protsenti hangetest olid sellised, kus toimu-, kus oli ainult üks pakkuja. on sellised riigid, on, on ka riike, näiteks Sloveenia ja Poola, kus enam kui viiskümmend protsenti kõikidest hangetest äh, leidsid ainult ühe pakkuja selle kohta on rohkem andmeid äh, uuringus, mis on ka äh, teile kättesaadav. mis aga on äh, tulevikus meid ees ootamas, milline on potentsiaal? avalikete hangete puhul on alati olnud oluline vaadata, millised on menetlused ja menetluste parandamiseks on äh, oluline võtta kolm sammu. kõigepealt jätta välja kõik, mis ei ole oluline, see, teiseks äh, lihtsustada menetlusi ja kolmandaks äh, automatiseerida menetlust. ja seda tuleb teha just selles järjekorras, sest kui automatiseerida mittevajalikke tegevusi, siis need võivad olla küll automatiseeritud, kuid need on siiski mittevajalikud seega, kui me soovime, et meil oleksid äh, tõhusad menetlused, on meil vaja töötada välja digitaalsed äh, hankemenetlused, mis äh, hõlmaks kogu menetlusprotsessi. ja see eeldab, et, et ka koostalitlusvõimelisus oleks kõrge, see on ka eduka e-hangete süsteemi alustalaks. seda saab teha erinevatel tasanditel, sektoripõhiselt, erasektoris, avalikus sektoris. ja saab läbi viia ka funktsionaalse integreerimise, näiteks äh, jaekaubanduse, telekommunikatsiooni ja muude valdkondade ettevõtetega seotud hangete vahel. üks hea näide on näiteks äh, koostalitlusvõimelisus Eestis on olemas äh, niinimetatud X-tee, mis on äh, selline vahend, mille kaudu kõik andmebaasid, erinevate valdkondade andmebaasid on äh, on koostalitlusvõimelisus kihi kaudu omavahel ühenduses ja andmed saadetakse konkreetsetesse andmepankadesse analüüsiks. see toimib väga hästi. Soome on praegu samuti äh, X-tee koostalitlusvõimelisuse vahendi äh, kasutusele võtnud Eesti eeskujul ainult siis, kui meil on sellisel tasandil koostalitlusvõimelisus ehk siis tehnilisel tasandil, kus meil on äh, koostalitlusvõimelisus nii andmestruktuuride tasemel kui ka semantilisel tasandil, mis on arve, mis asi on hind? Saksamaal näiteks on meil viiskümmend kolm erinevat äh, sissetuleku mõiste definitsiooni kui me soovime, et meil oleks äh, sarnased andmed erinevates riikides, siis kõigepealt tuleb meil ära defineerida, mis asi on, mis asi on hind, mis asi on sissetulek. ja selle ja selle tulemusena on meil võimalik ka VKS-id rohkem äh, avalike hangete süsteemi kaasata. me räägime siin näiteks business to customer ähm, süsteemidest, äh, kuid ka government to customer, customer to government süsteemidest valitsuselt ettevõttele või valitsuselt kodanikele seisukohal on meil on vaja jõuda seal uue perspektiivini kodanikult valitsusele. seega näiteks vaatame, kuidas asjad täna toimivad. Saksamaal on meil neliteist ministeeriumit, meil on kuusteist liidumaad. meil on enam kui kümme tuhat äh, kohalikku omavalitsust ja iga äh, valik, iga tasandi asutus äh, saab ise valida, millist süsteemi kasutada. meil on kakskümmend kaheksa riiki ja iga riik võib erinevatel tasanditel äh, Mm, otsustada, milliseid äh, hankesüsteeme kasutada. ja eriti VKE-de jaoks on võimatu saada ülevaadet sellest, kus nad pakkumisi esitada saavad. Eestis on ainult üks süsteem. on üks süsteem, mis on väga läbipaistev. kõik selle süsteemi osad on äh, ühtlustatud ja see kõik on väga läbipaistev. läbipaistvus on kõige olulisem osa konkurentsist. seega mil-, mida meil on tulevikus vaja, kõigepealt kvaliteetseid andmeid selleks, et äh, süsteemid oleksid äh, koostalitlusvõimelised ka tehnil-, et hankesüsteemid ja tehnilised äh, süsteemid oleksid omavahel koostalitlusvõimelised, on meil vaja he-, häid andmeid analüüside koostamiseks. Euroopa Parlament saab äh, soodustada seda, et andmeid jagataks kõigiga, nii et neid oleks võimalik analüüsida ja selgitada välja, milline on praegune olukord avalike hangete valdkonnas. heade otsusteni saame me jõuda ainult siis, kui meil on kvaliteetsed andmed. me peame äh, parandama avalike hangete alaste andmete seisukorda ainult siis jõuame me avalike hangete võimalike kasudeni, mis võivad olla vägagi suured. seega me peame tegema kolme asja. standardid, standardid, standardid. Euroopa Liit standardiseerib väga palju asju, standardide-, standardiseerida tuleks digivaldkonnas palju rohkem kui praegu. selleks, et elektroonilised avalikud hanked oleksid äh, kogu menetluse vältel äh, digitaliseeritud. ma arvan, et äh, kasulik oleks, kui sellised standardid oleksid kohustuslikud kõikidele Euroopa Liidu riikidele. see soodustaks äh, kaupade ja teenuste liikumist ja tagaks ka ühtse turu toimimise. suur tänu! aitäh, professor Beckett, meil on aruteluks aega umbes kakskümmend minutit. kõigepealt annan sõna koordinaatoritele üheks minutiks. seejärel äh, saavad kõnelejad vastata, võib-olla saate äh, esitada oma küsimused mõnele küsimus, küsimus kõnelejale otse aitäh, teen väga lühidalt. Äh, äh, tahaks äh, selle uurimuse kohta, mis käsitles Euroopa Liidu kaupade vaba liikumist ja ettevõtete, teenuste vaba liikumist ja ettevõtete asutamist, et kas saab äh, nüüd sõnastada selle asja nii, et praegu on teenuste osutajana lihtsam asuda tegutsema mingis kolmandas riigis, nagu näiteks Kanadas, kui Euroopa Liidu siseselt? We'll ask suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel, äh, proua Grapini, palun. suur tänu. mul on äh, palju küsimusi, kuid äh, esitan ainult ühe neist, sest meil ei ole väga palju aega. kõige viimases esitluses, mis puudutas avalikke hankeid oli näha, et äh, olukord on selge. VKE-del ei ole veel juurdepääsu avalikele hangetele. kas te leiate, et Euroopa Liit äh, võiks äh, seda mm, valdkonda reguleerida selleks, et VKE-del oleks juurdepääs avalikele hangetele, loomulikult seda lihtsustatud menetluste kaudu, kas see oleks võimalik? Renew fraktsiooni nimel, kas keegi soovib sõna? ja roheliste äh, nimel kolleeg Kavasiini, palun. aitäh äh,, mul on üks märkus äh, hangete ja üks teenuste kohta. suur tänu uuringute eest, suur tänu, et äh, rääkisite põhjalikult ka sellest, äh, millised on teenuste direktiivi äh, kasu, kasud majanduskasvu osas. kas äh, te olete uurinud ka teenuste direktiivi mõju keskkonnale ja ähm, töötingimustele? majanduskasv on küll oluline, kuid ähm, oluline on rääkida ka sellest, ähm, milline on selle mõju teistele valdkondadele. ja minu teine küsimus äh, puudutab avalikke hankeid. me kõik teame, et äh, liikmesriigid on allkirjastanud kestliku arengu eesmärgid ja eesmärk number kaksteist puudutab just avalikke hankeid ja seda, kuidas me saame avalike hangete kaudu ähm, muuta oma majandust ja soodustada äh, kestlikuma tarbimise äh, soodustamist. minu küsimus oleks, kuidas see juba toimub ja kuidas meie Euroopa Liiduna saaksime avalike hangete vallas oma kestlikkust äh, parandada. suur tänu, proua Jerome IDE nimel. aitäh, aitäh äh, nende esitluste eest, mis on meie jaoks alati väga kasulikud. mul on küsimus, mis puudutab kaupade vaba liikumist. Äh, äh, te teete ettepaneku, et komisjon peaks liikmesriikidele andma piisavalt vahendeid selleks, et oleks võimalik äh, Äh, piisavalt äh, ettevõtte, äh, piisavalt personali palgata, et siis Saksa ja Prantsuse maksumaksjad peaksid siis Rumeeniale andma piisavalt raha, et oleks võimalik piisavalt tolliametnikke tööle võtta. ja teine küsimus, ähm, kuidas me saaksime ähm, juurutada kohustuse ehitusplatsidel äh, Äh, prantsuse keelt rääkida, sellepärast et äh, see on ju oluline selleks, et tagada turvalisust, et kas Prantsusmaal või mõnes teises liikmesriigis saame me äh, ohutuse tagamiseks nõuda seda, et vastava riigi keelt räägitakse ka ehitusplatsidel. suur tänu, ECR ja kuue nimel keegi sõna ei soovi, seega jätkame kõnelejate nimekirjaga, järgmisena härra Stefanovitš. suur tänu, ma tõstataksin ähm, kaupade vaba liikumise küsimuse jälle. nagu me teame, siis äh, eelmisel aastal keskendus IMCO komisjon väga palju kaupade vabale liikumisele komisjoni lõplikes soovitustes oli välja toodud, et me peaksime äh, direktiivist välja võtma vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni. ma ei ole päris kindel, miks, sest äh, see deklaratsioon on juba praegu vabatahtlik ja ettevõtted suhtuvad sellesse väga positiivselt selleks, et soodustada kaupade vaba liikumist. teoorias ei oleks see muidugi vajalik, kuid äh, kuid tegelikult äh, ettevõtjatelt äh, seda oodatakse ja see mõjutab äh, kaupade vaba liikumist väga positiivselt. minu küsimus oleks seega, kas te ei tee, teile ei valmista muret see, et kui see deklaratsioon eemaldada, siis võib tekkida probleeme? suur tänu ja palun, härra Rodriguez. proua Rodriguez. suur tänu aitäh ka kõigile, kes äh, täna esitlusi, kes täna uuringuid esitlesid meile. mina ei ole äh, küll selle komisjoni äh, alaline liige, kuid olen täna siin ja minu küsimus on seotud esimese esitlusega. meil on küll tolliliit, kuid meil ei ole mitte mingisuguste sanktsioonide mehhanismi, mis oleks harmoneeritud. ja seetõttu ma leian, et tegelikkuses meil äh, täielikku tolliliitu ei eksisteeri eelmisel seadusand-, eelmise seadusandliku perioodi jooksul tegid INTA ja IMCO komisjonid koostööd äh, raporti osas mis pani ette erinevaid meetmeid selleks, et harmoneerimise protsessiga edasi liikuda. kui vaadata nüüd äh, seda, mida plaanib äh, komisjoni tulevane president Ursula von der Leyen, ta on äh, arutanud oma kavatsusi ka parlamendiga kui seda raportit ähm, antud küsimuse valguses äh, vaadata, siis äh, tuleks ka erinevad äh, muudatusettepanekud esitada. suur tänu ähm, ka esitluste eest. Ähm, esitlustest tuleb välja, et ühtne turg, siseturg veel ei toimi optimaalselt üks Saksamaa linnapea palus mul äh, lihtsustada avalike hangete süsteemi ja aruannetest selgub, et see on tõesti ka vajalik. doktor Becker juba näitas meile, et kui meil on viiskümmend erinevat äh, mõiste sissetulek ja definitsiooni, siis on võimatu harm-, ka süsteeme harmoneerida ja see mõjutab Euroopat tervikuna. nüüd teenuste direktiiv. ma näen, et komisjon ja parlament on siinkohal ühel meelel. me peaksime välja tooma äh, need liikmesriigid, kes äh, loovad tõkkeid selleks, et et äh, takistada Euroopa teiste vee-, teiste Euroopa riikide VKE-de sisenemist oma turule. me näeme ka väga palju äh, seda, et noored reisivad Euroopas ja liiguvad teistesse liikmesriikidesse tööd tegema, kuid nende päritolu liikmesriikides toimub nii-öelda ajude väljavool ja see on ka probleem, millega me peaksime tegelema. suur tänu, kui ma õigesti aru saanud, siis äh, kohalikud äh, hanked äh, ähm, moodustavad ainult üks koma kuus protsenti kõikidest hangetest minu küsimus oleks, mida te soovitaksite, mis on teie jaoks suurim väljakutse selleks, et äh, piiriüleseid äh, hank-, piiriüleste hangete mm, hulka suurendada? ja seda just äh, kohalikul tasandil. suur tänu ja härra Potoš suur tänu, ma loodan, et ma saan oma küsimustele nüüd ka vastused, need on küll veidi poliitilise iseloomuga, kuid ma loodan, et te mõistate. kõigepealt äh, ühtne standard Euroopa Liidu tasandil, kuidas äh, saaks mõjutada liikmesriike ja julgustada neid äh, ühtseid standardeid kasutusele võtma? suur tänu, et te niivõrd lühidalt oma küsimuse esitasite. ma palun ekspertidel vastata, kuid palun tehke seda lühidalt, võib-olla siis äh, esitluste esitamise järjekorras. palun. suur tänu. esimene küsimus, mis mulle esitati, puudutas seda, kuidas tagada seda, et liikmesriigid saaksid tagada kontaktpunktide olemasolu seda tuleks äh, rahastada samamoodi nagu kõiki teisi liidu tasandi kulutusi. siinkohal ma mingeid muudatusi ette ei pane. teine küsimus puudutas vastastikuse tunnustamise deklaratsiooni, te täpsustasite, et see on vabatahtlik, kuid äh, direktiivi artikli viis lõige üks tähistab, et äh, asutused võivad deklaratsiooni puudumist äh, ka kasutada argumendina mingi toote keelamise puhul. seega deklaratsioon on küll vabatahtlik, kuid selle mitteesitamisel võivad olla teatud tagajärjed. seega sisuliselt on see siiski kohustuslik. Okay, so uh, first question was Mr. Schwab if it kõige esimene küsimus oli, kas äh, kolmandates riikides on ähm, teenuseid osutada lihtsam kui Euroopa Liidus? kui see nii on, siis sellest oleks väga kahju. kui vaadata äh, teenuste ja kaupade liikumise õiguslikku alust rahvusvahelises kontekstis, siis äh, ka isegi Z-s vabadusi ei ole nii palju kui Euroopa Liidu kontekstis. takistused äh, tekivad äh, põhiliselt seetõttu, et liikmesriigid ei rakenda põhiliselt, äh, ei, ei rakenda korrektselt kõiki vaba liikumise asi. Euroopa Liidus on finantsteenuseid loomulikult palju lihtsam pakkuda kui Singapuris või Ameerika Ühendriikides teine küsimus oli seotud äh, keskkonnamõjuga, ka sotsiaalsed mõjud. mina ütleksin siinkohal, et liikmesriikidel on õigus äh, piirata teenuseid selleks, et äh, erinevaid arengueesmärkide täitmist tagada, keskkond kuulub sinna hulka liikmesriigil on õigus äh, keskkonnaeesmärkide täitmist tagada, kuid see peab olema proportsionaalne. väga palju saab teha ka Euroopa Liidu tasandil ära, ma lei-, ma ei leia, et siin äh, oleks mingit väga tõsist konflikti. samuti küsiti seda, kas äh, rikkumiste puhul saaks liikmesriike nimetada ja neid kuidagi korrale kutsuda siin on küsimus aga lihtsalt selles, et liikmesriigid ei äh, tea täpselt alati, mida nad teevad, kuidas äh, mingisugused äh, nõuded piiriüleseid teenuste toimimist mõjutavad. teavitustealane direktiiv, mis võimaldaks teabevahetust liikmesriikide ja komisjoni vahel, aitaks siinkohal väga palju ja ajude väljavool vähemalt teenuste osas on ajutine, kuid see on probleem loomulikult. ja viimane küsimus, ühtsed standardid Euroopa Liidu tasandil, kas neid võiks sisse viia? standardeid on väga palju. näiteks finantsteenuste valdkonnas, kuid ka kutsekvalifikatsioonide vallas standardeid on tohutult palju teenused äh, mõjutavad äh, loomulikult ühiskonda väga palju, suveräänsust väga palju, seetõttu on ka standardeid. seetõttu on standardite loomine selles valdkonnas äh, keerulisem kui mujal. nüüd sotsiaaltasand. teenuste direktiivi algusajal tekitas äh, sotsiaaltasand just väga palju äh, vastuolusid. kuna seda seostati ka töötajate lähetamise direktiiviga, hoolimata sellest, et tegemist on kahe väga erineva direktiiviga tegelikult ei oleks olnud, ei oleks tohtinud seda teha, kuid neid siiski seostati omavahel komisjoni äh, lõplik hindamine, aga ei äh, käsitlenud neid küsimusi, kuigi neid tule, oleks tulnud seal käsitleda, see ei ole mingi poliitiline seisukoht, vaid fakt. seega mina ütleksin, et äh, ekspost hin-, hinnangut on meil praegu hädasti vaja, meil on paremad andmed ja selle põhjal me peaksime ka uurima täpselt, mis täpselt juhtus. seega, kuna ma ise olen selle valdkonna ekspert, siis ma leian, et väga hea mõte oleks selline hindamine läbi viia. avalike hangete küsimused keskenduvad põhiliselt sellele, kuidas lihtsustada menetlust ja kuidas tagada seda, et kõigil on võimalik äh, hangetest osa võtta. ma olen kindel, et seda on võimalik äh, mingi kõrgema tasandi süsteemi kaudu teha. kui parlament teeb koostalitlusvõimelisuse kohta otsuse ja kus võetakse otsus, et meil on kõrgema tasandi süsteem, kus on kõik äh, hanked olemas me oleme praegu Euroopa Parlamendi uue koosseisu ametiaja alguses ja ametiaja lõpuks ma sooviksin näha, et meil oleks äh, ühtne äh, hangete süsteem, mis viitab äh, erinevate riikide, erinevate piirkondade, erinevate kogukondade süsteemidele, kuid et meil oleks üks konkreetne kontaktpunkt, mis oleks ka tehniliselt teostatav ja see on ainult otsustamise küsimus kui te soovite selle otsuse vastu võtta. tehniliselt poole pealt ei ole see probleem. see on otsustamise küsimus. kakskümmend kaheksa liikmesriiki peavad otsustama seda teha. kui Euroopa Parlament otsustab, et kõik hanked peavad äh, selle kõrgema tasandi süsteemi kaudu toimuma, siis äh, on küsimus selles, kuidas äh, tagada, et liikmesriigid ka selles osalevad. mina ei ole poliitik, mina olen IT-süsteemide ekspert, aga ma ütlen, et see on võimalik. lihtsalt otsus tuleb ära teha. ja kõik ettevõtted, nii väikesed kui ka keskmise suurusega ja suured ettevõtted, leiaksid siis äh, lihtsa juurdepääsu kõikidele hangetele. aitäh! suur tänu ekspertidele, kes äh, tulid meiega arutelusid pidama nende vabaduste teemal, mida me ühtsel turul naudime. ma palun, pakun, et liigume nüüd edasi, hetkel järgime ajakava üsna hästi. järgmine esitlus ähm, on härra Sub-, Bertilt, Euroopa Komisjonilt eh, tulemustabeli teemal. ma tuletaksin teile meelde, et komisjon ootab praegu eh, tulemustabeli edasiminekute kohta tagasisidet eh, veebiküsitluse kaudu. ma saan teile öelda seda, et küsitluse täitmine võtab ainult kakskümmend minutit ja mm, teil on võimalik täita seda küsitlust kuni kahekümne seitsmenda septembrini, seega tähtaeg on juba peagi kohal. me oleme äh, Ähm, ka lingid äh, veebi üles pannud selle kohta. seega, mm, hea kõneleja, äh, kui võimalik, siis palun võtke kümme minut, kümme kuni viisteist minutit aega oma esitluse tegemiseks ja seejärel tuleb meil küsimuste ja vastuste voor. aitäh! aitäh! tõepoolest, minu eesmärk on võimalikult lühidalt rääkida ja tuua välja peamised asjaolud ja kui võimalik, siis saada teilt äh, tagasisidet ja ettepanekuid, kuidas äh, seda parandada. nii et äh, meie jaoks on au olla siin selles uues, uue koosseisuga komisjonis ja siin meie peadirektor Timo Peeson on, saatis teile juulis kirja ja tänane esitlus järgnebki sellele kirjale, et selles kirjas ta äh, rõhutas, kui olulised on ühtse turu äh, töövahendid, äh, tagamaks seda, et äh, ühtne turg toimiks igal pool, et oleks võimalik aidata kaasa ühtse turu toimimisele, siseturu toimimisele. mul olid ka slaidid, millest oleks võib-olla abi ja siin nad ka siis on. see on üsna iseenesestmõistetav siin, millest me täna räägime. täna äh, tutvustame teile tulemustabelit, aga tulemustabel on osa laiemast pildist ja siin on siis äh, äh, see ära toodud vasakul pool. tegemist on ähm, vahendiga, mis informeerib kodanikke ja ettevõtteid äh, nende õigustest äh, ühtsel turul, see portaal Yo Europe, see on äh, külastuse sageduselt teine veebiportaal Euroopa Komisjoni portaalide hulgas. nii et tulemused on head, aga teie abiga oleks meil eesmärk külastatavust veelgi suurendada, nii et alustame teavitamisega, siis jätkame nõustamisega äh, et juristid vastavad siis äh, kodanike ja ettevõtete küsimustele, mis puudutavad äh, ühtse turu probleeme ja siis Solvit, mida te võib-olla teate, tegemist on mitteametliku vahendiga, mis ühendab liikmesriike ja eesmärgiks on aidata kaasa konfliktide lahendamisele Äh, mitteametlikult ja seal äh, siis äh, saab, luuakse ühendused liikmesriikide ametiasutuste vahel ja seal on ka ähm, andmebaas ühtse tur-, siseturu õigusaktide kohta, nii et seda ja lõpptulemusena siis ka ühtse turu tulemust, siseturu tulemustabel. tulemustabel on instrument, mille eesmärgiks on siis hinnata liikmesriikide tulemusi ja äh, siseturu toimimise valdkonnas. nii see siis välja näeb. põhimõtteliselt on tegemist valgusfoori süsteemiga praeguses formaadis on ära toodud poliitikavaldkonnad äh, ja erinevad vahendid ja need äh, vahendid ja äh, valdkonnad on siis liikmesriigi lõikes siit ära toodud, nii et see on siis kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta tulemustabel. ja mida see tabel meile siis ütleb? liikmesriikide kohta ta ütleb, et Portugal, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Leedu olid need liikmesriigid, mis kõige paremini hakkama saad, aga kõige halvemas olukorras olid Hispaania, Itaalia, Kreeka ja Luksemburg. ja kui nüüd vaadata asju veidi lähemalt, siis äh, keskmine ülevõtmise äh, defitsiit äh, Äh, õigusaktide puhul ei ole väga halb, sest äh, see jääb alla meie võrdlusalusest üks protsent, nii et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal oli see näitaja null koma seitse protsenti ehk jäi alla ühe protsendi. ja siis äh, rikkumismenetluste arv, mida algatas Euroopa Komisjon kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta jooksul ja see näitaja suurenes esimest korda alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. valdkondade puhul torkasid silma äh, keskkonnaalased kohustused, transpordisektor ja maksustamine. ja veel äh, on huvitavaid andmeid järgmisel slaidil, see on väga seo-, hästi seotud sellega, mida te just arutasite, äh, riigihanked. väga paljudel liikmesriikidel ei lähe eriti hästi selles osas, et ähm, soovitakse, et riigihangete puhul oleks rohkem kui üks pakkuja ja see on tõesti valdkond, millele tuleks pöörata tähelepanu. Need olid siis paar näidet, näitamaks, et äh, mida tulemustabel meile ütleb, mis infot seal on ja praegu mõtleme siis äh, järele selle üle, et kuidas seda süsteemi veelgi parandada, kuidas äh, parandada seda tulemustabelit, et see oleks mõttekam, et see annaks meile rohkem infot, äh, antaks roh-, and-, annaks rohkem infot eraisikutele, tarbijatele ja ettevõtetele ja teiseks tahaksime kaasata uusi poliitikavaldkondi, nagu näiteks digitaalvaldkond, milliseid edusamme liikmesriigid on teinud digitaliseerimises ja ühtsesse digitaalsesse äh, siseturgu panustamises ja ähm, rohelised valdkonnad, me mõtleme siin järele, et millised võiksid olla need mõttekad näitajad, äh, hindamaks liikmesriikide tulemusi äh, majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmisel. ja tegeleme ka sellega, et tulemustabel oleks veelgi kasutajasõbralikum, et oleks lihtsam teha järeldusi. see ei ole mitte üksnes meie enda algatus, vaid TG Growth, vaid äh, komisjon on äh, käskinud meil jätkata tööd äh, tulemustabeliga ja meil on äh, ka ülemkogu järeldused, kus, mis kutsuvad üles, et komisjon parandaks tulemustabelit ja, ja parandaks, parandaks tulemusi ja tulemustabel võib anda meile äh, Äh, või vahendeid selle jaoks ja siis ka konkurentsivõime nõukogu järeldused on väga olulised selles kontekstis. ja mida me siis äh, praegu teeme? meil toimub siis see analüüs ja ja praegu on käimas ka protsess, et me tellime uurimuse, et ähm, me saaksime põhjaliku analüüsi konsultatsioonifirmalt äh, ja need äh, teemad, mida me kõige rohkem analüüsime, ongi siit ära toodud, ähm, et kuidas katta rohkem poliitikavaldkonda, kuidas saada äh, Äh, kuidas peegeldada lõppkasutajate olukorda ühtsel turul ja anda äh, liikmesriikide ja piirkondade kohta paremat äh, pilti ühtse turu toimimisest ja kuidas anda tõendeid ka Euroopa poolaasta menetlusele, et, et andmeid oleks võimalik ka selles kontekstis paremini ära kasutada. see ongi siis väga lühike ülevaade tulemustabelist, mis on väga kasulik vahend. see annab teile ja meile ülevaate, et kus on kõige rohkem probleeme ühtse turu, siseturu toimimisega, aga me arvame, et tulemustabelit oleks võimalik veelgi paremaks teha ja tegeleme selle tööga ja oleksime väga tänulikud teie kommentaaride, ettepanekute ja tagasiside eest, aitäh! aitäh selle tutvustuse eest ja nüüd äh, avan arutelu, alustame jälle koordinaatoritega erinevatest fraktsioonidest, kui nad sõna soovivad või küsimusi esitada soovivad. härra Schwab, palun. jah, nägin komisjoni esitlusest äh, selget sõnumit, et liikmesriigid äh, eriti riigihangete osas ei äh, saa eriti hästi hakkama, ma arvan, et äh, riigihanked on väga keerulised, äh, liikmesriikides on suuri erinevusi, aga võime teha järelduse igal juhul, et liikmesriigid ei saa optimaalselt hakkama ja kuna ma olen piirialalt pärit, siis oleks hea, kui oleks võimalik pakkumisi teha mõlemal pool piiri, aga kahjuks see nii ei toimi. ja mina ei suuda uskuda seda, mida ütlevad liikmesriigid ja kohalikud ametiasutused, et see lihtsalt on nii, et ei ole võimalik kuidagi olukorda parandada. teisalt aga, kui oleks olemas mingid stiimulid olukorra parandamiseks, seal peavad olema mingisugused pro-, tehnilised või administratiivsed või bürokraatlikud probleemid, mida me piisavalt ei mõista ja kuna me ei Äh, suudab põhjendada seda, et miks äh, on nii vähe piiriüleseid äh, riigihankeid, siis me ei suudagi olukorda parandada, et meil loomulikult oleks vaja rohkem läbipaistvust, aga kohalikul tasandil inimesed ütlevad, et menetlused peavad olema kiired ja lihtsad ja ei tohi olla bürokraatlikud. nii et meil on vaja siiski rohkem andmeid selle kohta, et miks riigihanked ja siin proua Kavatsiini rääkis ka sellest, et äh, vaja on tagada keskkonnasõbralikkus ja nii edasi, aga see on ka oluline, aga ikkagi oleks vaja rohkem pakkujaid. ja äh, Saksamaal kindlasti oleks vaja, et oleks riigihangetel ka pakkujaid Prantsusmaalt ja Šveitsist näiteks, aga praegu see nii ei ole. Äh, SED, proua Schaldemose ei, Renew, rohelised, idee, proua Jerome aitäh, proua juhataja, aitäh selle tutvustuse eest, see oli endis-, väga huvitav, minu jaoks täiesti uus ja mõningad märkused. see toob välja need probleemid praegu ja tulevikus. me oleme näinud, et siin on tegemist kunstlike võrdlustega, aga need on siiski ka kasulikud, sest äh, Äh, näiteks äh, kui Prantsusmaa äh, ametiasutustel läheb üheksateist päeva vaja, aega selleks, et vastata järelepärimistele, siis meie jaoks on see huvitav. aga siin ei ole juttu sellest, kui palju on Euroopa ja Euroopa äh, turgudel, Euroopa riigihangetel osalemas näiteks Ameerika ja Hiina ettevõtteid ja Prantsusmaal oli väga palju äh, rikkumismenetlusi, see on meie jaoks äh, suur probleem. Äh, näiteks kahekümne kuuendal juulil komisjon kritiseeris Prantsusmaad migrantide ja ja nendele väljastatud neile, neile perekonnaliikmetele väljastatud äh, elamislubade pärast. ja veel üks asi, mille te välja tõite, maksustamine. ja siin rõhutatakse ka seda, et et Prantsusmaa puhul vastavad karistused ei vasta direktiivile, et Prantsusmaal ei ole piisavaid karistusi, ma ei tea, kas see on praeguse Prantsusmaa valitsuse probleem, et see asi nii on. toon need paar asja igal juhul välja ja need olidki siis meie fraktsiooni märkused. proua Fons Parentak äh, Roheliste nimel. lühike küsimus, aitäh äh, tutvustuse eest. kas te saaksite palun rääkida veidi rohkem, et kuidas kavatsetakse lõpptarbijate, lõppkasutajate olukorda e, siseturul käsitleda. ECR kuue, härra Miller see esitlus näitas, et seitsekümmend viis seitsmekümnel viiel protsendil äh, riigihangetest äh, osales ainult üks pakkuja. kas äh, komisjonil on paremaid andmeid, et analüüsida, miks see olukord selline on? kas põhjuseks on keerukad reeglid, mis ei motiveeri pakkujaid osalema või on probleem selleks, et mõned riigihanked on koostatud niimoodi, et ainult üks pakkuja saabki võit, võita riigihanke ja võitja on siis äh, mingi ettevõte, mille riigihanke korraldajad on algusest peale välja valinud. aga et miks see probleem siis selline on, et on nii palju riigihankeid, kus on ainult üks pakkuja? aitäh, sellega on siis äh, küsimuste voor lõppenud. oi, vabandust, proua Grappini, ma ei näinud teid Äh, väga lühike küsimus, kas te arvate, et hilinenud maksete direktiiv, mille me viimasel ametiajal äh, vastu võtsime, et seda ei ole üle võetud äh, paljudes liikmesriikides, ehkki me täiskogul võtsime ka vastu resolutsiooni selle kohta, et kas see on põhjuseks, miks see väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ei saa osaleda riigihangetel, kas te arvate, et te saate midagi ära teha äh, seoses äh, selle äh, hilinenud maksete direktiiviga? aitäh äh, kommentaaride ja küsimuste eest. jah riigihanked ja piiriäärsed äh, alad ühest küljest äh, on meil olemas äh, õigusaktid, mis on jõus ja mis reguleerivad riigihankeid ja loomulikult üks aspekt on, et meie komisjonis peame hoolitsema ka selle eest, et õigusakte mitte ainult korralikult üle ei võetaks, vaid ka korralikult äh, rakendataks, aga riigihanked on üks äh, nendest valdkondadest ja võib-olla just nimelt äh, see valdkond, mis Grow peadirektoraadi pädevusse kuuluvad, kus me olla, oleme pidevas dialoogis liikmesriikidega ja teeme nendega väga tihedat koostööd, aitamaks neil ähm, koha peal tulemusi saavutada ja te ütlesite, et tulemused ei ole just eriti positiivsed, jah, meil on ees veel pikk tee, aga kindlasti oleme pühendunud sellele, et äh, seda tööd jätkata muuhulgas jätkata siis äh, riigihangete korraldajate professionaalsuse taseme tõstmist, sest äh, see ongi võib-olla see valdkond, kus äh, võiks midagi ära teha. sest me arvame, et kohati on tegemist lihtsalt selle probleemiga, et riigihangete korraldajad ei ole piisavalt professionaalsed ja see võibki olla mõningate probleemide allikaks ja mis puudutab piiriäärseid alasid, ähm, siis me komisjonis mõtleme järele selle üle, mida teha, et äh, kas oleks võimalik, äh, pidades silmas äh, ka lihtsustamist ja riigihangete paremat toimimist, et kas oleks võimalik mingisuguseid alt üles lahendusi välja töötada mingite pi-, piirkondade jaoks, nagu näiteks piiriäärsete piirkondade jaoks, et ähm, et me tõesti tahame kuulata ära äh, need mured, mis äh, on äh, inimestel koha peal ja siis teha nendega koostööd selleks, et tagada äh, riigihangete korrakohane toimimine mingites piirkondades. ja nüüd äh, laiemalt põhjustest, et äh, miks olukord on selline. meil ei ole siin mingit äh, kindlust, aga me arvame, et põhjusi võib olla mitu selleks, et olukord ei oleks, et olukord koha peal ei ole just täiuslik. ja kohati võib äh, tegemist olla ebaprofessionaalsusega, nagu näiteks riigihangete puhul, aga vahel võivad äh, menetlused olla liiga bürokraatlikud, liiga keerukad ja Äh, olu- ja ei ole ka tagatud piisavalt head digitaliseerituse taset äh, äh, riigihangete puhul. nii et seal on terve rida tegureid ja tõesti tahame jätkata tööd selles küsimuses ja mis puudutab kasutajasõbralikkust, siin oli küsimus, et mida me soovime saavutada. me ei tea täpselt, aga igal juhul me tea, teame, et tahame kuulata kasutajate arvamusi. nii et meil on tõesti eesmärk kuulata äh, kasutajate ja ettevõtete arvamusi, me tahame aru saada, mida nemad sooviksid, et meie teeksime. et me siis saaksime paremini tulemustabelit koostada, nii et äh, meil on see pro-, protsess käimas ja lõppenud see veel ei ole. ja see võib-olla on võib-olla kõik, aga küsin ka kolleegidelt, mida peaksin teil ütlema? Yes, and so? On the SMEs eh?, on the SME ja väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja hilinenud maksete direktiiv jah, peame ka selles küsimuses tööd jätkama. Is the day thing to be done? ja tõesti, see, sellega tuleb tegeleda. Yes. Yes, of course. Maybe just to, to compliment, I think. täienduseks ütleks, et ma arvan, et siin tuli välja see, et äh, tulemustabel on äh, töövahend, äh, see pigem tõstatab küsimusi mingite näitajate kohta ja eesmärk ongi täpselt see, et tuuakse välja siis kas poliitikavaldkondi või töövahendeid, kus olukord ei ole mingites liikmesriikides hea et äh, tekitada liikmesriikidele teistelt liikmesriikidelt survet ja selles osas on äh, tulemustabel andnud tulemusi, sest me oleme näinud, et äh, ülevõtmise viivitused on vähenenud ja nüüd on see mõõt-, mõistlikul tasemel, nagu ka proua Superti ütles, nii et selles osas tulemustabel on andnud tulemusi, aga tahame tõepoolest Äh, muuta seda sisukamaks äh, ja sellepärast äh, ongi käimas praegu see uurimus, et kuidas oleks võimalik tulemustabelit muuta mõttekamaks liikmesriikide jaoks, aga ka lõppkasutajate jaoks. ja sellepärast olemegi siis tellinud sellise uurimuse ja uurimus ongi äh, siis selleks, et koguda äh, tõendeid ja tuleme tagasi kindlasti tulemustabeli ja nende näitajate juurde. seal on, see on hea töövahend, aga seal on kindlasti omad piirangud ja te kõik saate kindlasti osaleda selles käimasolevas uuringus. aitäh proua Supertile ja komisjoni kolleegidele, et äh, rääkisite meile tulemustabelist ja tõesti ootame siis uurimuse tulemusi selle kohta, et kuidas oleks võimalik parandada siseturu tulemustabelit. sellega oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti käsitlemise, oleme üsna hästi päeva äh,, ajakavas ja ma arvan, et me saame nüüd minna järgmise päevakorrapunkti juurde, me oleme ainult kaks minutit äh, ajakavast ees, aga ma arvan, et enamus kolleege nüüd on siia juba saabumas ja oma kohtadele asumas. ja kuna mul on veel minut aega, siis ma ütlen teile, et mida me siis hääletame, meil on kaks hääletust üks puudutab mootorsõidukite ja nende haagiste ja äh, tüübikinnituse nõudeid, tegemist on parandusega Äh, te teate, et äh, parlament võttis oma seisukoha vastu esimesel lugemisel kuueteistkümnendal aprillil kaks tuhat üheksateist ja ja siis äh, Äh, eelmise äh, ametiaja lõpul ja siis äh, see parandus kooskõlas artikliga kakssada nelikümmend üks on siis meie komisjoni saadetud ja raportöör varem oli proua Rosa Thun. kas te soovite ka omalt poolt paar sõna öelda? jah, aitäh. mul on väga hea meel, et see parandus on tulnud õigeaegselt ma arvan, et kõigil on hääletusnimekirjas pluss ja see on hea, sellepärast et tegemist on väga olulise õigusaktiga. me oleme selle koos välja töötanud koos kõigi meie nõunike ja teiste isikutega, kes tegid meiega koostööd, meil oli väga hea koostöö Euroopa Komisjoniga ja tegemist on õigusaktiga, mis aitab päästa elusid kõige otsesemas mõttes nii et aitäh kõigile veel kord ja palun hääletage selle poolt ja olgem siis kõik äh, ühiselt uhked selle üle, et meil õnnestus äh, nii heas lahenduses kokku leppida. aitäh proua Tuunile ja ma arvan, et me nüüd saame hääletada, tegemist on äh, nimelise hääletusega ja hääletus on alanud, palun hääletage kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend üks poolthäält, vastuhääli ei ole, üks erapooletu. palju õnne. ja järgmine hääletus puudutab Euroopa Liidu tarbijakaitse eeskirjade ajakohastamist ja nende täitmise paremat tagamist parlament võttis oma seisukoha esimesel lugemisel vastu seitsmeteistkümnendal aprillil kaks tuhat üheksateist ja nüüd Äh, e-, eelmise ametiaja lõpul algas siis õiguslik ja keeleline järel-, läbivaatamine ja meie oleme siis paranduse puhul vastutav komisjon ja äh, eri, endine raportöör härra Dalton ei ole enam meie komisjoni liige ja me arvan, et hakkame kohe hääletama, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes rahvaparteist on üks liige ülearu, nagu tavaliselt. aga seda ma ei öelnud. nüüd on äh, hääletus lõppenud, kolmkümmend kaks poolthäält, kaheksa vastuhäält, üks erapooletu, vastu võetud. aitäh. muud küsimused ei ole, muid, muid küsimusi. seitsmendal oktoobril on järgmine komisjoni koosolek, aitäh kõigile.